Good afternoon, ladies and gentlemen, may I... tere pärastlõunast, daamid ja härrad ja palun, et istuksite, ütleb proua esimees. Our program for today is very busy. meie tänane päevakord on väga tihe. ja iga minut loeb, sest et oleme juba kümme minutit päevakorrast maas. aga palun, aitäh teile. aitäh. hakkame siis peale regikomisjoni koosolekuga ja esimene punkt on päevakorra vastuvõtmine. kas selle kohta on mingisuguseid ettepanekuid või kommentaare? paistab, et ei ole. järelikult saame nõustuda sellega, et päevakord koosolekuks on kinnitatud teiseks, kahekümnenda juuni, kahekümne viienda juuni ja kümnenda juuli koosolekud, protokollid äh,, projektid on internetis kättesaadavad ja pakun välja, et kui vastuväiteid ei ole käesoleva koosoleku jooksul, siis eh, loeme need protokollid kinnitatuks ja paistab, et kommentaare selle kohta pole mingisuguseid juhataja teadaandeid mul ei ole, ütleksin ainult, et mul on väga hea meel näha, et te olete kõik täna siin kohal, loodan, et puhkus oli äärmiselt meeldiv, et veetsite kodudes meeldivalt aega ja ka erinevates maailma paikades ning nüüd on kõik energiat täis selleks, et parlamendi sügishooajal tõhusalt töötada ja soovin, et meie töö oleks igati edukas. see on minu ainus praegune teadaanne. ja nüüd määruse äh, kolmteist null kolm kaks tuhat kolmteist muutmine majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi vahendite osas ning selle määruse parandamine seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditega. neljas päevakorrapunkt. kahekümne 20 kaheksandal juunil tegi komisjon ettepaneku äh, praegust äh, määrust parandada ja need muudatused puudutavad kahte punkti. esiteks, mõned kahe tuhande kahekümnenda aasta signeeringud tuuakse aastasse kaks tuhat kaheksateist noorte tööhõive initsiatiivi äh, või algatuse alt. selles leppisid parlament ja nõukogu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kontekstis kokku see suurenemine on märkimisväärne, sada kuusteist koma seitse miljonit eurot ja see tähendab, et noorte tööhõive algatuse eelarve aastaks kaks tuhat kaheksateist on muudatustega kolmsada viiskümmend miljonit eurot. teiseks, ettepanekuga muudetakse teatud arve artiklis kakskümmend, üheksakümmend kaks lõikes üks CPR-is, kuivõrd osa arvudest Ähm, mis sinna toodi määrusega kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kolmsada viis, olid valed. ja raportöörina pakun välja, et selle punktiga võiks tegeleda lähtuvalt päevakor-, lähtuvalt kodukorra artiklist viiskümmend lõige üks, ehk siis lihtsustatud menetluse kohaselt vastuvõtmine, see dokument on kõikidele parlamendiliikmetele regikomisjonis kättesaadavaks tehtud ja kas teil on mingisuguseid vastuväiteid? lihtsustatud menetluse kasutamisele? paistab, et ei ole. siis aitäh teile, see tähendab, et ettepanek on heaks kiidetud, komisjoni ettepanek on heaks kiidetud ilma igasuguste muudatustega, muudatusteta, hääletada ei ole vaja, aitäh teile. aga nüüd on aeg hääletada kui mingisuguseid muid kommentaare ei ole. ja pean endagi kaardi valmis panema, ütleb proua esimees. alustame siis hääletusest, mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet, kõiki jagusid ja räägime Regi komisjoni arvamusest. meie raportöör on härra Voon, kas härra Voon soovib midagi öelda? ei soovi. selge, siis võime minna hääletuse juurde. We have a number of compromise texts. on ka mõningad kompromisstekstid. alustame kompromissist üks. kes on poolt, vastu? erapooletuid, vastu võetud. edasi kompromiss kaks kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. And the vote is closed. ja hääletus on lõppenud. see arvamus on vastu võetud, õnnitlused härra Voonile. <laughs> okei okay. uh,. The second. hea küll. ja teine, teine hääletus täna puudutab struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamist ja selle üldeesmärgi muutmist raportööri Ruža Tomasitši juhtimise kaudu on parlamendi läbirääkimismeeskond jõudnud kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkuleppele üheteistkümnendal juulil seoses ettepanekuga muuta määrust kaks tuhat seitseteist murd kaheksasada kakskümmend viis, mis puudutab tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamist ja selle üldeesmärgi muutmist tekst on tehtud parlamendiliikmetele elektrooniliselt kättesaadavaks. proua Tomasitš, kas soovite sõna võtta? aitäh, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tänan teid koostöö ja mõistmise eest seoses selle kiireloomulise äh, raportiga, ma tean, et see oli tehniline raport, mis toob kaasa ainult mõned väiksemad muudatused, aga siiski äh, tahan, et oleks olnud rohkem aega kõikide muudatuste sissetoomiseks, mille teie välja pakkusite. liikmesriikide jaoks oli tähtaeg pandud paika käesoleva aasta oktoobri lõpuks, siis selle kiire ajakavaga seoses loodan, et täna võetakse arvamus vastu. aitäh! Läheme siis hääletuse juurde ja ongi ainult üks asi, mille üle hääletada, jah või ei, hääletame elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud ning raport on vastu võetud. palju õnne, proua Tomasitš! Thank you very much! aitäh teile! nii palju siis hääletamisest ja saame minna edasi järgmise päevakorrapunktiga hakkame rääkima uuest Euroopa Komisjoni ettepanekust järgmiseks perioodiks, isegi mitmest ettepanekust ning esimene äh, arutelu tänu härra Arimoole võib ka täna alata ja see puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja välisrahastamisvahendite toetavatest Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki ehk Interregi käsitlevatest erisätetest komisjoni ettepaneku saime kahekümne üheksandal mail ja härra Arimon on regi raportööriks määratud Interregi küsimustes. täna tutvustab härra Arimon meile oma raporti projekti ja teil on sõna. aitäh, proua esimees selle koostamiseks olid teatud ajalised piirangud ja raportööriks kinnitati mind alles juulikuu alguses. rääkisime sellest teemast komisjoniga juuli keskel ning äh, raporti kirjutasin valmis juuli viimases pooles ning tahan, et regikomisjon saaks ähm, siin, et siin oleks võimalik ka kaasa, arvesse võtta ka kolleegide arvamusi ja sellepärast äh, meil ka tänane arutelu toimub. juulis äh, ma raportööriks sain, tekst on praegusel kujul valmis, ajasurve oli väga suur. me saime peamiste sidusrühmadega küll kokku saada, aga mitte kõigiga seoses puhkeperioodiga. aga vähemalt on selge, mida me tahame selle kõigega saavutada ja mida raport ütlema peaks. kõigepealt tänaksin ka Euroopa Komisjoni selle eest, et territoriaalne ühtekuuluvus jääb sellisele kujule, nagu ta praegu on, ja ka territoriaalne koostöö ja et need projektid võivad jätkuda ja programmid võivad jätkuda ma ütlen seda Interregi fännina. Äh, olen nimelt äh, elanud sellises paigas, kus on lausa kolm piiri lähedal ja ma saan aru, et ähm, raske on nendel, kes tööd, elavad ühes riigis ja töötavad mõnes teises. ehk siis mina olen kindlasti nende programmide eestkõneleja ja leian, et nende programmidega on võimalik päris palju saavutada, eriti võttes arvesse praegu asjaolusid Euroopa idee on midagi sellist, mida me peame iga päev kaitsma ja leian, et see programm, mis eh, soodustab ja soosib piiriülest koostööd riikide vahel, mis toob inimesi kokku igapäevaselt probleeme lahendama, ma arvan, et see on parim eh, asi, mida üldse saab Euroopa kohta praegu öelda. nii et kahju oleks, kui me hakkaks kuidagi kärpima või lausa elimineeriks Interregi äh, nii palju siis sissejuhatuseks. piiriregioonid on omavahel seotud ja ma tahaksin eelkõige, et see programm jääks ikkagi paika. nüüd räägin ka lühidalt sellest, mida ma dokumendis ütlen. on ka asju, mida ma ei hakanud muutma, neist ma ei hakka rääkima, aga muudatustest kõigepealt väga tähtis on see, kus seda programmi saab kasutada. piirialad on väga tähtsad, ma leian, et ka merealane koostöö peaks säilima ja et see peaks olema kohe esimeses osas käsitletud. Interreg on tükk aega hästi toiminud ja seega tuleb küsida selle järele, kui see on hästi toimunud, siis mis on see, mida peaks muutma, mis on see, mis peaks säilima, ja selleks, et Interreg saaks edasi toimida. ja ma leian, et merekoostöö on väga selge komponent siin ning kui see siin õigesti kajastuks, siis oleks hästi. siis ähm, investeeringud innovatsiooni see on nüüd selline keeruline teema, see on viiendas osas siin, sellel on plusse ja miinuseid, ütleksin, et Interreg võiks selles küsimuses jääda selliseks, nagu ta praegu on. Interreg puudutab ikkagi piirkondadevahelist koostööd ja see tähendab, et seda juhitakse detsentraliseeritult, mitte aga keskselt. viiendast osast ma olen nõus rääkima küll, aga see, võimalikud muudatused ei tohiks siin teiste osade arvelt toimuda. nüüd eelarve üks kuni neli peaks olema komisjoni ette pandud eelarve järgi, seda eelarvet võiks ka suurendada, kui rääkida protsentidest ja kui neid protsente suurendada siis on võimalik jõuda päris suure arvuni, aga ma ei tahtnud neid arve niimoodi raportisse panna. üks kuni neli makstakse ähm, selle programmi järgi välja nõnda ja kui liikmesriigid tahavad, et viies oleks mingisugune osa, mida keskselt juhitakse, siis liikmesriigid peavad ise neid rahalisi vahendeid panustama minu jaoks ja paljude teistegi jaoks Interregi kontekstis äh, oluline on see, et, et me ei räägi mitte ainult suurtest projektidest, vaid täpselt sama tähtsad on väiksemad projektid, nii-öelda inimestevahelised projektid. Need on sündmused näiteks, kui kolmest riigist tulevad inimesed kokku ja korraldavad mingisuguse sündmuse. see saavutab ka head kajastust, see näitab inimestele, mida võimaldab Euroopa saavutada, kuidas Euroopa aitab ja sellised väiksemad projektid peaksid omama korrektset õiguslikku alust ja ma kutsun üles komisjoni seda saavutama, sellepärast et see on väga hea viis Euroopat rohkem, kodanikke panna Euroopat rohkem teadvustama. rahastus, varem, komisjon on välja pakkunud seitsekümmend protsenti, varem räägiti kaheksakümne viiest protsendist ja me leiame, et kaasrahastuse puhul kaasrahastus peaks olema paindlik, võttes arvesse konkreetseid faktilisi asjaolusid. ja kui rääkida nii-öelda etterahastusest või varajasest rahastusest, siis rõhutame seda, et paljud inimesed, kes on programmidega seotud, ütlevad meile, et just esimestes faasides on kõige rohkem probleeme ehk siis just sellist etterahastust võiks olla rohkem. siis äh, audititega on olnud probleeme, auditid on olnud kulukad, sellepärast et need on tulnud väljastpoolt tellida äh, ja on võimalik, et need rahalised vahendid tulevad tagasi programmidesse, võimalik on siin rääkida näiteks kuuest protsendist. ma tahaksin vältida, et rahastus kuhugi ära ei kaoks. ja siis üks asi, mis on veel probleeme tekitanud, puudutab abi andmise reegleid. ma saan aru, et see on juriidiliselt keeruline teema, sellepärast et kui hakata neid sätteid muutma, siis see võib tekitada ohtliku pretsedendi, aga ma leian, et Interregi puhul ei ole siin nii suurt laiemat majanduslikku mõju ehk siis kui me räägime kontrollist abi andmise üle, siis siin puhul võiks rääkida neist kui eranditest. kui on mingisugune juriidiline probleem, siis tuleb hakata suhtlema juristidega, tuleb hakata küsima selle järele, kas ikkagi kõik vastab, et abi andmise reeglitele või mitte, et siin võiks teha sellele erandi. kokkuvõtteks midagi, mida ma, kõik, mis ma olen öelnud, ei ole kivisse raiutud, ajasurve oli lihtsalt väga suur, nüüd on meil aega selleks, et pidada arutelusid, teha muudatusettepanekuid, oleks hea kuulda, kas me oleme siin ühte meelt, kui palju seda toetatakse, kui me suudame ühtselt kõneleda, siis me saame saata nõukogule selge sõnum, et me tahame, et Interreg säiliks ja et Interregil oleks piisav rahastus muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes september ehk peatselt. ma eh, ei hakka nüüd küll nõudma, et see peaks ilmtingimata jääma paika, aga ma arvan, et me ka ilmtingimata ei tohiks hakata ajakava muutma, sest et mõistlik oleks selle asjaga äh, praeguse parlamendi ametiaja jooksul ühele poole saada, selleks et just nendes piirkondades oleks selge, mida parlament asjast arvab. ma ootan edasisi arutelusid ja meeleldi kuulaksin teie mõtteid järgnevate päevade jooksul, et meil oleks võimalik rääkida nendest teemadest ja saaks kokku panna mõistliku kompromissi. suur tänu, suur tänu, härra Arimo ja nüüd on menetlus järgmine, sõna saavad variraportöörid. meiega on ka komis-, on ka regioonide komitee esindaja, kes koosotab samal teemal arvamust, proua Maupertui. ja ka temale sooviksin anda sõna. aga see sõltub nüüd, kui distsiplineeritud me kõik oleme ajakasutuse osas. ja tahaksin teile meelde tuletada et siin kehtib meil kodukorra artikkel viiskümmend neli ning töötame koos Ahveti ja Teve komisjoniga ning nende komisjonide arvamuste koostajad on ka meil meie koosolekule täna kutsutud. esimesena saavad sõna variraportöörid ja lõpus äh, arutame äh, muudatusettepanekute ajakava ja võib-olla siis on võimalik seda ka pisut edasi lükata, seda tähtaega seitsmeteistkümnendale septembrile. see tuleb siis aga arutelu lõpuks, nii et annan sõna variraportööridele. ja paluksin teil äh, rääkida maksimaalselt kolm minutit, kui võimalik. suur tänu, ma üritan tõepoolest lühidalt teha. suur tänu, proua esinaine esiteks. see on pisut ebatavaline, aga siiski suur tänu härra Arimonile. õnnitlused, ma arvan, komisjoni poolt välja pakutud oli igati korralik, siin oli rida häid mõtteid. ja see on leidnud ka peamiselt positiivset vastuvõttu. lihtsustamisest on tulevikus palju kasu kuid kriti-, mõningaid punkte võiks ka kritiseerida ja Pascal, ma saan igati sinuga nõustuda. me oleme hea kuulaja ja ühineme paljude mõtetega, näiteks eelarve küsimus. Interreg on see, mis inimesi ühendab. see võimaldab inimestel mõista, mida tähendab Euroopa lisandväärtus ja oleks saatuslik viga kärpida selle eelarvet, seda tuleks kindlasti ära hoida. me tahame, et Euroopa oleks nähtav. ja seda ei saa teha väiksema eelarvega, nii et see peaks jääma samale tasemele vähemalt. ma olen Pascaliga nõus. et ähm, merenduse mujale suunamine, selle, sellel ei ole mingisugust mõtet. mina tahaksin, et me jääksime olemasoleva struktuuri juurde. ja üks teema, millest sa rääkisid, on regioonide vahelised äh, innovatsiooni investeeringud. selle taga on äh, huvitav lugu. see on pisut imelik äh, moodustis. komisjon pidi seda haldama, kuid see võiks olla heaks võimaluseks miljard eurot Interregist oleks minu jaoks küsitav. ma ei saa päris hästi aru, kuidas see või hakkaks toimima, mõte on hea, aga nad ei peaks Interregi potist raha ära võtma selleks. subsiidiumide osas suur tänu äh, sinu sõnade eest. ma arvan, see on hea ettepanek ja selle alusel saame töötada. juba viimati mainisin äh, ühte teemat, mille, selle juurde peaksin tõepoolest jääma ja ka mina tervitan komisjoni ettepanekuid. mõningad äh, edusammud on siiski võimalikud. ehk siis rohkem rahastamist Interregile kõigepealt, see on väga oluline. ja ma ei arva, et ainult juriidiline isik peaks, peaks suutma haldustööd teha. ja lõpetuseks. esimese tasandi kontroll. kui seda saab teha kuidagi teisiti, siis ma arvan, see oleks õige ja kindlasti esitan selle kohta ka muudatusettepanekuid oma fraktsiooni poolt. tehniline abi, sellest ei ole veel räägitud. Ehm, see, selles osas, kuidas olukorda saaks parandada, olen ma midagi ette võtnud, veamäär eh, võiks kasvada, me teame mineviku kogemuste põhjal, et eh, siin on raskusi nii et siin võiks olla pisut äh, heldem ja lõpetuseks. ja see on küsimus õieti. rohkem turvalisust Euroopale, see on Interregi üks äh, eesmärke väidetavalt. Pascal, sina ütlesid, et Indrek peab inimesi ühendama Euroopat ühendama. ma ei saa aru, kuidas see julgeoleku, turvalisuse element sii-, sellega on seotud. eesmärgid, tule-, mida tähendab tulevane piirihaldus? aga ma leian, et kokkuvõttes härra Mar-, Harimooni ettepanekud on head, mõned ettepanekud ka tulevad, kuid ma jagan sinu nägemust kui meil on tugev mandaat, siis on meil ka hea läbirääkimiste mandaat, läbirääkimist. Mm, ligi kolm minutit, aga mitte päris. ja ma paluksin tõesti kõigilt, kui me tahame oma tänase programmiga hakkama saada, peame olema distsiplineeritud. proua Tomašitš, variraportöörina, suur tänu. härra Klasovski ei saanud tulla, ta vabandas ja ta palus ette lugeda oma seisukoha ja palun siis katkestage mind, kui mu kõneaeg on läbi. Interregi programmid on toonud kaasa positiivseid muutusi, kaasa arvatud äh, turismi etendanud, ligipääsetavust äh, piirialadel parandanud, ühine hariduskoolitus, parem kaitse looduskatastroofide vastu, samuti on paranenud julgeolek, kuna on paranenud ligipääs avalikele teenustele. seega äh, kärbe, mida komisjon on välja pakkunud uues Interregi määruses ei ole soovitav. komisjoni ettepanek on heaks aluseks läbirääkimistele. eriti tähtis on kaasata programmid, mida rakendatakse Euroopa Liidu välispiiridel, Interregi programmi. lisaks äh, välja pakutakse paljusid lahendusi, mis reegleid lihtsustavad ja seda peaksid rakendama kõik programmist kasusaajad ja institutsioonid. ja väga positiivseid näited Äh, on mikroprojektid ning äh, samuti tuleks äh, lihtsustatud raamatupidamismeetodite nimekirja pikendada. selgem peab olema ka mm, institutsioonide pädevus, kuid on ka ter-, mõningad mured, millest räägib ka raportöör. kindlasti tuleks toetada järgmisi punkte Äh, Euroopa Liidu kaasrahastamist tuleb tõsta kaheksa, tuleb, kaasrahastamist tuleb tõsta kaheksakümne viiele protsendile. tuleb taastada võimalus rakendada piiriüleseid programme merepiiridel ja lisaks on soovitav suurendada iga-aastaseid eelmakseid kulude hüvitamisel. kokkuvõttes äh, on ette näha muudatusettepanekuid reeglite lihtsustamiseks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Van Mintelburg. Eh, eh, suur tänu. esiteks tahaksin eh, tänada raportööri kiiresti tehtud töö eest, polegi nii enesestmõistetav suvepuhkuse ajal sellega hakkama saada, nii et õnnitlused. ma arvan, et eesmärk õigustab seda, piiriülene koostöö tõepoolest on eesmärk, mis on minu jaoks eriti tähtis. see on kindlasti üks äh, Euroopa Liidu eesmärkidest tegutseda piiriüleselt. raport on hea, kõigepealt eelarve suurendamine. ma olen alati kaitsnud seda, ma olen alati öelnud, et komisjon peab selle nimel tegutsema ning et nõukogu ja parlament peavad seda toetama. lihtsustamine, tõepoolest oluline teema. tuleb võimalikult palju lihtsustada. minule meeldivad isikutevahelised projektid, kuid tuleb olla siiski tähelepanelik, ei tohi olla liiga, liiga palju vahendite hajutamist. tuleb jälgida, et seda ei juhtuks. ning äh, tuleb äh, välja valida just need projektid, mis kõige paremini täidavad Euroopa Liidu eesmärke. tuleb tagada võimalikult suur lisandväärtus Euroopa Euroopas. mis mulle vähem meeldib, on kaheksakümne viie protsendiline kaasrahastamismäär. meil oli kriisiaeg ja me nägime et, et seitsmekümnest protsendist tegelikult piisab vähem, vähemate vahenditega saavutada sama investeeringute tase. selleks äh, peavad äh, ka teised osapooled äh, rahastamises osalema siis äh, kolme protsendi reegel. mina arvan, et kriis on läbi. ja, ja kasutamismäär peaks võim-, võimalikult kiiresti tõusma. mul on veel pool minutit. In-, investeeringud regioonidevahelisse innovatsiooni käisime kõigi koordinaatoritega Ameerika Ühendriikides ja tulime sealt tagasi äh, väga positiivsete muljetega, me nägime, et äh, et Ameerika Ühendriikides tõepoolest on toimunud väärtuste allas muutus, on, on toimunud konkurentsivõime kasv ja nüüd me tahame anda miljardi Interregi ühele osale ja tahame nii lapse vanniveega välja visata. mina tahaksin, et me võta-, et me õpiksime omaenda missioonidest ja, ja seal õpitu ellu rakendaksime. Euroopa Liidus tuleb asju võimalikult hästi reguleerida ja tuleb võtta eeskuju olemata, olemasolevatest projektidest ja Euroopas tuleb tipptehnoloogia sektorite ja regioonide vahelistele suhetele mõelda, need, neid on kõikjal, Sofias näiteks, Valloonias, Hollandis, Lõuna-Hispaanias, igal pool on äh, selliseid äh, tipptaseme ettevõtteid, kelle, kellele tulekski panustada, nii et kasutada miljard selleks, et eksperimenteerida, nii nagu komisjon seda pakub, äh, mm, spetsialiseerumisstrateegiatele Euroopas seda suunates, ma ei usu, et see on väga hea algatus. suur tänu! proua Andersoni ma ei näe, kas keegi sooviks teda esindada, ei. siis härra Roope, härra Roope, teil on sõna variraportöörina kolmeks minutiks, palun. Dėkuoju už suteiktą žodį. Iš tikrųjų. Tänan väga. meie tänane teema on tihedalt seotud ka teiste valdkondadega. räägime praegu perioodist kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse eelarve kärpimisest. see on seotud sotsiaalse ühtekuuluvusega, põllumajandusega, paljude teiste teemadega. komisjon üritab neid äh, küsimusi lahendada koos liikmesriikidega ja küsimus ongi, kas me ainult räägime või ka kavatseme midagi ära teha. Äh, mina leian, et raportööri seisukoht on väga selge ja see on ka vajalik. on selge, et Interreg on väga kasulik programm kõikidele liikmesriikidele. see aitab äh, lahendada neid probleeme, mida ei saa lahendada teiste vahenditega. seepärast on selge, et me peame sama taseme säilitama, sama rahastamised on kurb, et nüüd räägime uutest probleemidest, kuid me ei räägi uutest vahenditest, kuidas neid probleeme lahendada. arutame ainult äh, seda, kuidas kasutada neid vahendeid, mis meil juba olemas on. liikmesriigid, regioonid, partnerid äh, on programmide loomisele palju aega kulutanud, regioonidel on oma strateegiad selleks, seepärast kui me kahandame rahastamist, siis äh, selle all kannatavad paljud, sest need jõupingutused, mis on juba tehtud, lähevad lihtsalt kaotsi. seepärast ma arvan, et peaksime mõtlema argumentidele, millega veenda liikmesriike selleks, et nad tagaksid rahastamise ei tohiks ainult kasutada see, seda, mis meil juba olemas on, peaksime mõtlema uutele rahastamisvahenditele. ma arvan, et see praegune lähenemine ei vii meid kuhugi. peaksime olema ühtsed. ma toetan seisukohta, et Interregi programm on vajalik, väga kasulik. mina isiklikult olen seda ka kogenud. ning Interregi rakendamine ei ole sugugi nii lihtne nagu teiste programmide puhul. peame tegema koostööd selleks äh, partneritega palju rohkem. teisalt koostöö liikmesriikide vahel, regioonide vahel ühendab meid tegelikult ja annab meile uusi kogemusi. ma näen siin lisandväärtust. see programm aitab investeeringuid ligi meelitada ja võimaldab häid tavasid omavahel jagada. see programm on kasulik. see aitab lahendada kõikvõimalikke probleeme kui partnerid kohtuvad, arutavad nad kõikvõimalikke küsimusi, kõikvõimalikke teemasid. ja mina usun, et regioonide komitee arvamus saab ka olema väga asjakohane. nii et peaksime ja säilitama praeguse rahastamise taseme. suur tänu, proua Tomatot ma ei näe, kas keegi tema fraktsioonist sooviks kõneleda, ei näe samuti kedagi nii et sellega oleme siis variraportööride arvamused ära kuulanud, aga mul on kaks sõnasoovijat veel. proua Katainen. The floor is yours. kiitoksia. aitäh, proua esimees. teen lühidalt, see eh, komisjoni eh, ettepanek eh, piirkonna regionaalkoostöö kohta on väga hämmastav varade kasutamine läheb keerulisemaks ja seda ei saa küll pidada eriti läbipaistvaks ja teine probleemne punkt komisjoni ettepanekus on äh, praegused merepiirid, äh, merepiire ületavad A-taseme programmid, mis lähevad riigipõhiseks äh, programmiks, tahaksin kiita raportööri selle eest, et ta on just nendele probleemidele tähelepanu juhtunud. Nende liikmesriikide jaoks, kelle jaoks on äh, Euroopa Liidu sisesed piirid peamiselt või täielikult merel, siis nende jaoks äh, on küsimus võrdses kohtlemises. Äh, ja see uues nii-öelda viies äh, ala, siin ma saan aru raportööri murest, aga muidu on see ettepanek päris huvitav. kas komisjon saaks valgustada meile veidi rohkem selle komponendi sisu, mis on äh, plaan selle viienda alapiirkonnaga, kas äh, sellest elemendist äh, on võimalik teha tegelikult ka piirkondlik vahend, kus isegi väiksematel ja vähemate ressurssidega piirkondadel oleks tegelikult ka realistlik võimalus saavutada edu, aitäh. The floor is yours. aitäh, härra Van Nistelrooy, teil on sõna. Äh, kaks lühikest märkust. esimene, kõigepealt eelrahastamine, ma arvan, et siin on teil täiesti õigus, sest et äh, kui te tahate kiiresti asjad kasutusele võtta ja et need äh, asutused, kes sellist tööd teevad, nad ei ole eriti rikkad ja tihtipeale äh, peavad nad äh, raha kokku koguma, et asjad liikuma saaksid ja kohe alguses on vaja seda kütust. nii et see on viga ja selle me peame ära korrigeerima. ja teiseks äh, ma veidi kõhklen teie kriitikas, mis puudutab innovatsiooni osa, sest äh, kui me sulgeme oma silmad ja vaatame ainult piiriülast koostööd, siis jah, aga meie ümber igal pool näeme me, et Euroopa on muutumas. ja et on tegeletud äh, nüüd on meil äh, see Euroopa teaduspiirkond ja esimene nõukogu, kui me lugeme, loeme Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, siis meil on esimest korda tohutu võimas äh, programm nimega Euroopa Innovatsiooninõukogu. ja meil on Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituut, mis sai alguse eelmisel perioodil ja see kasvab kiiresti. see regioonide vaheline koostöö on äärmiselt oluline, kui me tahame oma ühtekuuluvusrahastut sellele lähemale tuua, siis on neil vaja sellist kuuendat käiku, me peame olema kiiremad, meil on vaja mõlemat, me ei saa lihtsalt oma nina ette vaadata ja küsida, et kas me saaksime ainult inimestele raha anda, et nad suurepäraseid asju saaksid teha, vaid asi peab äh, käsitlema ka selliseid olulisi muudatusi tehnoloogiat, uue tehnoloogia kasutuselevõtt. me peame leidma õige selle sõiduraja selleks, et saavutada selline suurem kiirus. ja mina olen äh, süü-, see raportöör, kes käsitleb äh, sünergiat Horisont kaks tuhat kahekümne ja meie rahastatute vahel ja siin ma tahaksin paluda äh, teid, et me ei läheks mitte tagasi, vaid läheksime edasi. suur aitäh! aitäh! kuna rohkem sõnasoove ei ole siin diskussioonis, siis nüüd annan sõna regioonide komitee esindajale kes on selle teema raportöör. proua, teil on sõna. Merci, madame la présidente de tänan, proua esinaine, võimaluse eest äh, sellel olulisel teemal sõna võtta ja selle olulise määruse teemal. tahan tänada ka härra Arimooni, kellega meil on olnud hea koostöö juba, vaatamata sellele, et äh, tähtajad olid väga lühikesed ja ma näen, et ka öö, äh, väga paljud teised meid toetavad. komisjoni ettepanekus on terve rida positiivseid aspekte. regioonide komitee tunneb erilist heameelt selle üle, mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi. Nendel on suunatud eraldi peatükk. samuti on meie jaoks väga olulised Äh, investeeringud innovatsiooni vallas, olen nõus raportööriga, kuid me ei saa kasutada regioonidevahelist koostööd ja piiriülest koostööd äh, korrigeerimisvahenditena selleks, et viiendast äh, punktist pärast rahastada innovatsiooni meil on äh, Orat, Interat, sellised programmid on meile tuttavad. meil, me mõistame ka, kui tähtis on toetada väikesi projekte ning lihtsustamine samuti loodetavasti läheb lõpuni välja ja ka rakendub koha peal, sest me oleme rääkinud projektidest koha peal ja nend- ja aktiivselt tegutsevatest osalistest kuid regioonide komitee on mures sellepärast, et tugevalt on kärbitud äh, Euroopa territoriaalse koostöö eelarvet, üks koma kaheksa miljardit eurot siiski. samuti on tõsiselt kärbitud nelikümmend protsenti piiriülesest koostööd ning peaaegu on kadunud regioon, regioonidevaheline koostöö. kaheksakümmend protsenti on kärbe. ning samuti me ei mõista, mikspärast on eraldatud, nagu seda ka siin äh, mainis üks kõneleja, me ei mõista, miks on, miks tehakse vahet äh, maapiiri koostööl ja merepiiri koostööl. piir on piir. olgu siis see sild või meri või, või tee, kas see on mere all või mere peal, pole vahet. piir on piir ja sellega kaasnevad äh, teatud raskused ning äh, Äh, vaja ning äh, mõlemal pool piiri elavad eurooplased peavad alati koos töötama. meile teeb muret ka see, et Interreg Euroopa on ära kaotatud. regioonide vaheline koostöö on äärmiselt oluline selleks, et kogemusi vahetada regioonide vahel ja seda saaks laiendada ka Mm, regioonidele, millest räägib Euroopa Liidu lepingu artikkel sada seitsekümmend neli, ehk siis millel on strukturaalne mahajäämus. nüüd rahastamismäär. ma olen nõus raportööriga jällegi. me sooviksime, et see tõuseks seitsmekümnelt kaheksakümne viiele protsendile ning ettepanek muuta eelarve era, eraldised NATS kolme osas. nii et see puudutaks kahtekümmet viite kilomeetrit äh, piiri mõlemal poolel. see tundub, et see ei vasta tegelikkuse vajadustele. nüüd rääkides kuulsast äh, punktist viis, innovatsioon, territoriaalsed investeeringud, seda ei saa rahastada ajaloo, teiste ajalooliste koostöövaldkondade arvelt Euroopas, nii et kokkuvõttes vaatamata sellele, et on tehtud positiivseid ettepanekuid, soovime me, et säilitatakse sama eelarve vähemalt, sest tegemist oleks radikaalse muutusega, sellest tuleb endale siiski aru anda. praeguses ebakindluse olukorras, mida me Euroopas näeme, näeme, et kodanikud ja poliitikad on üksteisest väga kaugel linnad, mis teevad koostööd näiteks Urbakti kontekstis, ei mõistaks seda muutust, piiriäärsed, piiriäärsed piirkonnad ei mõistaks seda, saare elanikud ei mõistaks seda, kui tegemist on merepiiridega. ei saaks sellest samuti aru. see kahjustaks ka ühte, territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika põhimõtteid. me oleme aastakümneid teinud koostööd ja oleme näinud lisandväärtust mitte ainult majanduslikus mõttes, aga ka sotsiaalses mõttes, kultuurilises mõttes. kõik need programmid ja tegevused on võimaldanud äh, Euroopa rahvastel üksteist paremini tundma õppida ja ma arvan, et just seda ongi meil vaja ka praegusel perioodil. tänan veel kord kutse eest ja tänan kuulamast. Thank you, thank you very much, it was the.... suur aitäh see oli siis regioonide komitee arvamuse esitlus. nüüd annan sõna härra Killamele, et ta saaks Euroopa Komisjoni seisukohta tutvustada. meil oli mõningaid küsimusi ja võib-olla teil on mõningaid selgitusi. Teil on sõna. suur aitäh, proua esimees alustuseks tahaksin tänada raportööri tema raporti eelnõu eest ja ka teiste parlamendi, teisi parlamendisaadikuid äh, nende panuse eest ja ka regioonide komitee esindajat. Äh, me tunnustame seda laialdast toetust, mis on Interregil ja tunnustame ka seda üldist toetust, mille, mida enamik tänased kõnelejad väljendasid ja me saame ka aru, et mitte kõik elemendid, mille me ette oleme pannud, ei ole saanud äh, sarnast vastuvõttu. Äh, kui lubate, siis ma ei hakka väga palju rääkima üleüldistest rahastustasemetest Interregile. see loomulikult äh, sobitub ühtekuuluvuspoliitika laiemasse konteksti ja tegelikult üleüldisesse kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsesse eelarvesse. aga kui lubate, siis tooksin välja ühe vastuolu, mida me minu arvates oleme kuulnud. et see nõue, et Interregil äh, Äh, oleks suurem eelarve, see ei sobitu eriti hästi kokku äh, selle ettepanekuga muuta kaasrahastamise määra seitsmekümnelt protsendilt kaheksakümne viiele protsendile, sest selline kaasrahastamise määr automaatselt vähendab üleüldist äh, kättesaadavate investeeringute summat Interregile. siin oli ka neid, kes selle välja tõid. ja võin tegelikult praegusel juhul oma sõnavõtu lühendada, sest härra Van Mindelbergi kommentaarid eh, siin peegeldavad väga hästi ka seda, kuidas komisjonis nende asjadele üle on mõeldud. tulles nüüd eh, merekoostöö küsimuse juurde, see tundub, on eh, tekitanud suurt huvi. pean selgelt välja ütlema, et komisjon ei tee ettepanekut võtta ära toetust merekoostööle või lõpetada selle toetamist. teeme hoopis ettepaneku muuta tegutsemismeetodit merekoostöö puhul. ja seda suuresti sellepärast, et me saame aru, millised erinevaid võimalikke viise merekoostööd teha. nagu regioonide komitee raportöör ka rõhutas, siis piir on piir, jah, see on tõsi, aga maapiir ja merepiir on väga erinevad selles osas, millist milliseid koostöötüüpe võiks toetada ja neid toetusvaldkondi, mida saaks sellise koostöö puhul prioritiseerida. teeme ettepaneku äh, saavutada rohkem integreeritud, koordineeritud koostööpakett, eriti just äh, merepiirkondades, äh, ühendades need asjad, mis on olnud senini äh, puhtalt kahepoolne merekoostöö, et see oleks äh, rohkem äh, seotud äh, merepiirkonna ja makroregionaalse strateegiakoostööga, mis ka juba aset on leidnud ja see on meie lähenemise taga olev mõtteviis, see võimaldab meil saavutada laiemat strateegilisemat lähenemist. ja me saame jah aru, et seda ei tervitata igal pool, aga meie arvates on see üks viis, kuidas selline koostöö saaks järgmise programmiperioodi jooksul edasi liikuda ja areneda ja äh, sama asi puudutab äh, äh, regioonidevahelist innovatsiooni investeeringuid komponent viis, mis on tekitanud ka vastuolusid siin, saame sellest aru, meie arvates see komponent sobib väga tõhusalt laiemasse Interregi kohaldamisalasse just sellepärast, et see keskendub sellele regionaalse koostöö dimensioonile ja äh, Äh, toetub sellele, mis on olnud viimaste aastate jooksul ühtekuuluvuspoliitika aluseks, äh, nutika spetsialiseerumise strateegiate arendamine. ja see liigutab tõhusamalt edasi regionaalset koostööd, mis on just nende strateegiatega seotud otseselt. see äh, no mitmed sõnavõtud on seda ka öelnud, et see peegeldab jällegi seda, et innovatsioonipoliitika üldiselt, aga just eriti ühtekuuluvuspoliitika raames peab rohkem olema väljapoole vaatav peab olema tugevamad Euroopa äh, ühendused regioonide vahel ja tahame just äh, väärtusahenejatele keskenduda Kesk-Euroopas äh, ja Kagu-Euroopas, tugevdada nende ühendust rohkem, Euroopa rohkem arenenud piirkondadega ja leiame, et seda on kõige paremini võimalik saavutada niimoodi, et meil on terve rida suunatud tegevusi, mida toetab otsene haldamine, mitte programmipõhine lähenemine ja seda sarnaselt, nagu antakse otsetoetust äh, Arbini innovatiivtegevuste raames, nii et me leiame, et rohkem, vähem peaks võib-olla keskenduma äh, meetodile ja rohkem sellele, mida me üritame seal saavutada. Äh, oli üks spetsiifiline küsimus, mille juurde tahtsin tulla tagasi ja see puudutab seda julgeolekudimensiooni, mida äh, ettepanekus on välja toodud. see on äh, väga seotud äh, välispiiri äh, komponendiga ja sellega, et see integreeritakse otse programmi ja see on, see jätkab ühte toetusprioriteetvaldkonda, mis juba hetkel eksisteerib piiriülestes programmides. nii et see on olemas selleks, et anda võimalus rahastada ka julgeoleku dimensiooni kus see on asjakohane teatud välispiiridel. nii et see on ühe võimalusena siin välja toodud. kui lubate, siis äh, kaks äh, lühikest märkust lõpetuseks. Äh, üks küsimus, mis tõstatati, puudutab veamäärasid ja seda, kuidas see mõjutab Interregi. ma arvan, et üks põhjuseid, miks me oleme muutnud äh, auditi lähenemist Interreg programmide puhul, on see, et kui me üleüldiselt vaatame Interregi mõju, siis eh, sellel on olnud pidevalt väga väike veamäär, kui me vaatame seda kui programmide paketti. mõnikord tekib üksikute programmidega probleeme, aga kui me vaatame Interregi tervikuna, siis kõige kõrgem eh, tuvastatud veamäär üldse mingil aastal oli üks koma kuus protsenti. nii et oluline on minu arvates rõhutada, et üldiselt ei ole need programmid erilistes raskustes veamääradega ja see on üks põhjuseid, miks me oleme välja pakkunud selle, et programmid grupeeritakse kokku, et tegeletakse nendega ühtse paketina, mis võimaldaks märkimisväärselt vähendada auditi koormat nende programmide puhul ja viimane märkus, mida tahtsin teha, seda ei mainitud niivõrd äh, otseselt, aga ma arvan, et see on ka oluline. regioonide komitee esindaja äh, mainis ka seda uut äh, kõige välimiste piirkondade komponenti, mille me oleme välja toonud ja see asi, mida me vaatasime väga hoolikalt siin, on see, et et nende kaugemate regioonide programmidele oleks olemas asjakohane eelarve, et nad saaksid jätkata oma tööd ja arenguid, mida nad on senini saavutanud, ma tean, et raportööri ettepanek tegelikult vähendaks seda eelarvet eh, võrreldes eh, olemasolevate tasemetega või võrreldes komisjoni ettepanekuga. Eh, see oli meie jaoks veidi murettekitav. ma ei ole päris kindel, kas see on tegelikult selline sõnum, mida me tahaksime regikomisjonilt kuulda tahtsin selle lihtsalt välja tuua võimalikke tulevasi diskussioone silmas pidades, aitäh! For... aitäh, aitäh selle arvamuse eest ja nüüd on härra Orimont teil sõna. Ähm, suur aitäh! saan teha lühidalt, olen teadmiseks võtnud kõik äh, Äh, mis siin öeldud on, äh, jätkan oma tööd selle põhiselt ja ootan igasuguseid võimalikke muudatusettepanekuid, äh, mida liikmed võiksid teha. on üks punkt, mida tahtsin tõstatada, see puudutab viiendat komponenti. me kõik vist väidame, et me ei taha, et Interreg saaks vähem raha. kui see on meie arvamus, kui meil on öö, tugev hääl selle poolt, et äh, säiliks see, mida Interreg on minevikus väga hästi teinud, et nad saaksid jätkata sama tõhusat tööd, siis me ei saa äh, lihtsalt öelda, et äh, meie oleme nõus sellega, et see eelarve peatükk, mis puudutas neid standardprogramme, et seda vähendatakse. ja sama kohaldub ka siis, kui me võtame vastu viienda komponendi. ma ei ole viienda komponendi vastu, ma ei ole selle vastu, mida äh, sellega peaks rahastama, aga kas see äh, peaks ohtu seadma midagi sellist, mis on minevikus nii hästi töötanud? see on minu küsimus, ma hea meelega suunaksin ise sinna viis miljardit, kui see tähendaks, et äh, Euroopa teatud tehnoloogiates saavutab maailmas juhi rolli, aga kui äh, see toimub Interregi eelarve arvelt, siis me karistame tegelikult äh, kõiki neid inimesi, kes on nende programmidega minevikus niivõrd edukat tööd teinud. meil on juba toimunud vähenemine, see oli varem üheksa koma kolm, nüüd see on kaheksa koma neli. kui me võtame veel miljardi sealt välja ja suuname selle viiendasse komponenti, siis jääb alles seitse koma neli ja see on juba märkimisväärne kärbe. kui teie tahate seda välismaale maha, maailmale maha müüa, siis mina küll seda ei taha. mina tahaksin jätkata Interregiga ja nende tõhusate projektidega ka tulevikus, nii et jah, komp-, viies komponent on hea, aga selle jaoks on meil vaja saada lisaraha. see on minupoolne sõnum. Te olete minu raportit lugenud, mina olen ettepaneku teinud null koma kolme prot-, protsendile viiendaks komponendiks, mis on rohkem kui komisjon, aga see peab tulema liikmesriikidelt, mitte aga kahjustama klassikalisi Interregi programme. nii palju siis sellest. nüüd muudatusettepanekute tähtaeg. me rääkisime seitsmeteistkümnendast septembrist, mulle see sobiks, kui me selles osas kokkuleppe saavutaksime, siis see oleks hea, nii et suur aitäh kommentaaride eest ja ootan tulevast koostööd aitäh ja nüüd siis lõpetuseks äh, muudatusettepanekute tähtaeg. esialgne programm nägi ette kümnendat septembrit, väga lühike aeg muudatusettepanekute jaoks. kui raportöörile selline asi on vastuvõetav, siis me võime liigutada seda tähtaega ja nüüd see oleks siis seitsmeteistkümnes äh, september, kas see sobib teile? niisiis äh, jätame paika seitsmeteistkümnenda septembri, see on muudatusettepanekute tähtaeg sellele äärmiselt olulisele raportile suur aitäh selle viljaka diskussiooni eest, aitäh ka meie külalistele ja soovin teile teie töös suurt edu, see saab olema raske töö. ja nüüd äh, lubage mul pöörduda äh, Progresso poole tänada teda, sest et tema liigub siin erinevate komisjonide vahel ja ta saabus tagasi siia täpselt õigeks ajaks, et alustada diskussiooni meie arvamuse üle, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfond Plussi Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa peamine instrument, millega toetatakse töökohti, aidatakse inimestel saada paremaid töökohti ja tagatakse õiglasemad töö tegemise võimalused kõikidele kodanikele. kahekümne üheksandal mail sel aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku uueks Euroopa Sotsiaalfond plussiks. tööhõivekomisjon on vastutav komisjon, peamine komisjon äh, meie komisjon äh, määras proua Presso raportööriks äh, regi arvamusele selle ettepaneku kohta. täna esitata neile oma arvamuse eelnõud. proua Presso, teil on sõna. Eh, grazie, president ehm.... suur aitäh, proua esimees. me räägime siin seadusandlikust tekstist nii et loomulikult on mul olemas ka äh, lühike selgitus äh, arvamuses ja siis on sinna lisatud rida muudatusettepanekuid. Need loomulikult edastatakse siis juhtkomisjonile, mis on tööhõivekomisjon. meenutan teile, et äh, oma ettepanekus uue Euroopa Sotsiaalfondi kohta, mis on tuntud kui ESF pluss, siis seal on traditsiooniline ESF, Euroopa Sotsiaalfond, aga seal on ka noorte tööhõive algatus, Euroopa äh, kõige haavamat-, haavatavamate abistamise fond ja tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooniprogramm ja Euroopa tervishoiuprogramm ja siis loomulikult on ESF pluss üks reast äh, struktuurifondidest, mis äh, kuulub Euroopa struktuuri, struktuuri innovatsioonifondide hulka ja see peab niimoodi ka jääma. alustuseks ütlen, et jõudkomisjonis on teatud kõhklusi selles osas, et Euroopa tervishoiuprogramm sinna on lisatud, see nagu ei sobituks hästi teiste rahastutega, mis sinna on pandud ja Euroopa, ei sobi see kokku ka Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkidega, nii et see tekitab neis veidi hämmastust. oma arvamuses oleme meie nõus selle võtmerolliga, mida ESF jätkuvalt peab mängima selleks, et äh, loodaks kvaliteetseid töökohti, antaks kvaliteetset koolitust ning edendataks sotsiaalset kaasatust ja me leiame, et äh, see peaks laienema ka sotsiaalse kaasatuse programmidele, mis äh, hetkel saavad kakskümmend viis protsenti äh, rahastusest ja kaks protsenti on suunatud siis materiaalse mahajäämusega võitlemiseks. ja on ka riike, kus on väga suur hulk selliseid noori inimesi, kes ei ole kaasatud eh, haridusse või koolitusse. kümme protsenti rahast eh, peab eh, minema noorte tööhõivega tegelemisele. seega me oleme nõus selle struktuuriga, aga tahaksime siiski öelda, et haridus, koolitus aktiivse tööturupoliitikat, tööhõive, see on tegelikult Euroopa Sotsiaalfondi tuumtegevus ja, ja peab sellisena ka jätkuma. meie komisjon vastutab regionaalarengu eest ja meid huvitab asjaolu, et tekst tegelikult ei tunnusta regioonide rolli. see tekitab muret leiame, et siin on tõsine risk, sest äh, meil on äh, tööhõive, kooli, koolituspoliitikad, aktiivse tööturupoliitikad ühest küljest, aga siis on ka arengupoliitikad. Äh, aga kõik need asjad peavad käima käsikäes, sest et nad on nagu sama mündi kaks poolt. Neid ei saa eristada, nii et et mõningad muudatusettepanekud, mis on esitatud, rõhutavad selle olulisust. meil ei saa olla ESF Plussi regionaliseerimist, aga äh, see aga siin tuleb arvestada siis ka Regionaalarengu Fondiga. me peame siiski tagama, et kõik need rahastud just mängivad regioonide puhul olulist rolli. see on kommentaar, mis äh, on tõusetunud ka tööhõivekomisjonis ja seetõttu on suurem tõenäosus, et meie muudatusettepanekud seal vastu võetakse ka on üritatud äh, regulatiivraamistikku lihtsustada, selle, selle poolt äh, ka meie oleksime, sest et see tähendaks, et eesmärkide saavutamine on ka lihtsam. ma ei taha väga pikalt sellega venitama jääda, aga olen pööranud konkreetset tähelepanu mitte ainult riiklike ja regionaalsete institutsioonide rollile vaid ka tahan tagada, et äh, eksisteeriks järjepidevus äh, kõigi struktuurifondide vahel. leian, et on äärmiselt oluline, et kõik need töövahendid oleksid osaks ühest ja samast paketist, et oleks tagatud, et meie äh, programmi tegevus on ühtne ja järjepidev teine võtmepunkt, millega me ilmselt tegelema peame hakkama, on ühtsus uue sotsiaalsamba ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel arvestades, et uued reeglid ütlevad, et struktuurifondid, kaasa arvatud siis ka ESF, peavad silmas pidama mitte ainult traditsioonilisi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, vaid ka Euroopa semestrit äh, ja sealseid reegleid, äh, mis puudutavad liikmesriike kui äh, tuleb arvestada ka Euroopa semestriga, siis eh, see on midagi sellist, mis on seotud sotsiaalsambaga, sest nemad peavad arvesse, ka need aspektid arvesse võtma. me peame silmas pidama sotsiaalpoliitikaid eh, ja vajadust neid sotsiaalpoliitikaid parandada, eh, samas jäädes nende reeglite raamesse, mis puudutavad liikmesriike nii et need on siis sellised Euroopa semestri aspektid, mida Sotsiaalfondist tuleks silmas pidada, aga Euroopa semester põhineb äh, aasta, aastasel programmeerimisperioodil, samas äh, fond on seitsmeaastase perioodiga. nii et äh, kohe alguses, programmiperioodi alguses peab olema see järjepidevus olemas ja siis äh, programmiperioodi poole peal, kui eh, toimub vahearuandlus, eh, sest et me iga aasta ei saa seda ju teha, sest et sellisel juhul ei töötaks me ju seitsmeaastasel alusel, vaid eh, muudaksime täielikult iga aasta struktuurifonde Need on siis äh, sellised reeglid, mis on vastavuses äh, Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkidega. ja me peame arvesse võtma Euroopa Sotsiaalsamba eesmärke ja selle rakendamist. kõik see puudutab neid teisi muudatusettepanekuid. on üks märkus, mida tahaksin veel teha see puudutab eh, üheteistkümnendat eh, muudatusettepanekut, itaaliakeelses versioonis on ta üheteistkümnes, ingliskeelses kaheteistkümnes, aga korrektne ettepanek on see, mis on inglisekeelses versioonis kaheteistkümnendas muudatusettepanekus itaaliakeelses versioonis on see üheteistkümnes, seetõttu juhin sellele tähelepanu, ma ei tea, kuidas on lugu teiste keeleversioonidega, aga ma loodan, et see parandatakse ära ja Itaalia tõlge on ka tegelikult täiesti vale ja ei ole vastavuses sellega, mille mina kirjutasin inglise keeles, sest et me hääletasime selles osas inglise keeles. nii et ma ei tea, milline on olukord teistes keeleversioonides, aga sellele tahaksin teie tähelepanu pöörata ja paluda teil seda silmas pidada. nii et kui te tahate korrektset muudatusettepanekut kaksteist inglise keeles, siis vaadake inglisekeelset teksti, sest kahjuks ei ole siin probleeme mitte ainult tõlkega, vaid ka numeratsiooniga. nii et vabandust selle eest, aga arvasin, et oleks vajalik sellele ka tähelepanu juhtida. sest mis puudutab itaalia ja inglise keelt, siis on siin väga suur erinev, sisuline erinevus, ma ei tea, mis on lugu teiste keeltega, kasutage viitevariandina inglise keelt. selge, selle mõistatuse üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda muudatusettepaneku ja kaheksateistkümnenda vahel me arutame lahti. ilmselt on see võimalik või kaheteistkümnenda, inglise keeles kaheteistkümnenda, ütleb härra Presso, proua Presso loodetavasti sekretäriaat teeb selle äh, korda ja siis on numbrid kõigis keelte versioonides samad. aitäh teile ja nüüd annan sõna variraportööridele ja siis äh, REKI komisjoni liikmetele. taaskord, palun pidage kinni kõneajast. iga variraportöör saab sõna kolmeks minutiks. kõigepealt härra Hetman, kes räägib härra Albrechti nimel. jah, aitäh! ma loen selle poola keeles ette, kuivõrd mu kolleeg on lennukis ja lennuk on hilinemas. ja, ja räägin siis poola keelt. daamid ja härrad, kõigepealt tänan proua Pressot selle tasakaalustatud arvamuse projekti eest mul on hea meel kuulda, et me oleme üldiselt kokku leppinud Euroopa Sotsiaalfond Plussi üldises suunas. ma toetan piirkondade rõhutamist siin, sellepärast et piirkonnad on lõppastmes need, kes saavad tulevikus ESF Plussist kasu. ning neil on olemas ka vajalik kogemus ning nad on tavakodanikule lähedal nagu ütleb raportöör, siis see aitab täita kohustusi ja eesmärke. tervitan ka komisjoni ettepanekut seoses ESF Plussi rakendamisega ning see võib ka muuta kogu olukorra tõhusamaks. kui me tahame seda eesmärki saavutada, siis tuleb tagada, et rakendamiseks, erinevate vahendite rakendamiseks oleks äh, samad reeglid ja läbipaistvuse huvides peab olema ka üks ühine eesmärk ning väiksemad eesmärgid peaksid olema suunatud tööturule, sotsiaalsele kaasatusele. ESF pluss peab keskenduma demograafia probleemidele ka äärepoolseimatele piirkondadele ning tuleb arvesse võtta ka Euroopa rahvastiku ja ühiskonna vananemist. kui see fond seostatakse Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ja Euroopa poolaasta kontseptsiooniga, siis see võib toetada ka investeeringuprotsesse. teatud küsimused tuleb eh, siiski selgemalt sõnastada, näiteks missuguseid soovitusi liikmesriikidele toetatakse ESF Plussist, vahetevahel nimelt need väljuvad eh, tavapärasest operatiivstruktuurist, lisaks on vaja eh, paremat koordineerimist iga-aastaste soovituste protsessi puhul, ehk siis on veel teatud lahtisi küsimusi, mis tuleb täpsemalt paika panna, aga tuleb öelda, et tegemist on äh, tasakaalus ettepanekuga ja ka tasakaalus arvamusega proua Pressolt. ma leian, et see arvamus võib viia heade tulemusteni. aitäh ja järgmine variraportöör, härra Fito või siis proua Tomasic. aitäh, ütleb proua Tomasic. E ECR fraktsioon teadvustab, et oluline on äh, oskuste arendamine ehm, ning äh, eriti tuleb arvesse võtta ka neid isikuid, kes ei käi tööl ega õpi, aga tähtsustada tuleb ka teadureid, õpetajaid ja kõiki teisi. me usume, et piirkondade selge roll nii kasusaajatena kui ka äh, haldavate asutustena, et seda rolli tuleb paremini teadvustada seadusandlikus tekstis selleks, et tagada suurem tõhusus nende eesmärkide saavutamisel, mis on ettepanekus kirjas ning ka selleks, et tagada ESF Plussi ja regionaalpoliitika ja raha, nende rahastamisvahendite parem kooskõla. me tervitame seda, et komisjon tahab ähm, regulatiivset raamistikku lihtsamaks muuta ning me usume ka, et tegemist on olulise teguriga tõhususe tõstmisel kui me räägime SF Plussi eesmärkide täitmisest, aitäh! aitäh ja järgmine variraportöör on härra Van Miltenburg. Eh, eh, aitäh ja kõigepealt õnnitlen raportööri selle puhul, et ta on suutnud nii kiiresti töötada ning tööd on tehtud väga hästi. ma leian, et oleks väga tore, kui kümme protsenti rahalistest vahenditest nähtaks ette nii-öelda niitidele, ehk siis noortele, kes ei ole tööturul eh, ega ka õpi. me peame kutsuma üles inimesi minema kas kooli või minema kuhugi koolitustele või siis astuma tööturule, sellepärast et need on ainsad viisid, kuidas inimesed saavad ühiskonnas os-, mingit rolli mängida, aga kahjuks me seda siin arvamuses ei näe. ja väga kahju on, et komisjon ei tahtnud rakendada lähenemist, mis on globaliseerumisega kohanemise fondis, kuivõrd need kaks asja on omavahel niivõrd seotud, aga siin on praegu kasutamata jäetud võimalusega tegemist kui me räägime ESF Plussist ja globaliseerumise vahendist. ehk siis siin on selline väga segaläbi lähenemine tegelikult, kõik asjad on ühte patta pandud, sealhulgas ka tervis ja tervishoiu küsimused, kui me oleme sellises olukorras, kus ettevõtjad peavad näiteks isikuid vallandama, mis tähendab, et teatud piirkondades tööpuudus äh, kasvab, siis tuleb sellises olukorras tagada inimestele koolitus ning tarvis on ka novaatorlikkust, sellepärast et eh, innovatsioon on see, mis loob töökohti ja see lõppastmes aitab inimesi tagasi tööle saada. asi ei ole selles, et ehm, et lihtsalt haavale kleebitakse plaaster nimega globaliseerumisega kohanemise fond mis ei ole isegi integreeritud ESF Plussi. nüüd kui rääkida tervishoiust, siis veidi imelik on see, et summasid vähendatakse olukorras, kus me tegelikult teame, et Euroopas leiab aset demograafiline muudatus, inimesed vananevad ning ähm, Horisont Euroopa puhul on, või Euroopa Horisondi puhul on küll leitud lahendusi, aga siin ettepanekus neid ei ole. ühtlasi tekib küsimus kas, kas kaks protsenti, mida hakatakse kasutama vaesuse vastu, kas see kaks protsenti on mõistlik meede ja kas sellist asja tuleb teha kohustuslikult Euroopa Liidu tasandil, äkki peaks jätma selle variandi liikmesriikidele? jah, vaesust tuleb eh, probleemina rünnata, aga seda tuleb teha inimestele nii lähedal kui võimalik, nendele inimestele lähedal, kes tegelikult kannatavad. ning praeguse juhtumi puhul ma leian, et oluline oleks seda teha just kohaliku omavalitsuse tasemel, mis tähendab, et ma olen selle kahe protsendi pühendamise vastu. sümboolselt kõlab see hea ettepanekuna, aga kui me räägime tegelikust tööst inimeste aitamisel vaesuse puhul, siis ma ei usu, et selline lähenemine töötaks. ehk siis üldiselt arvamuse kohta ma ütleksin, et seda saab natuke kohendada ja loodetavasti on võimalik juhtkomisjonile, EMPLile saata lõpuks hea arvamus ning ootan koostööd proua Pressoga ja teistegagi. aitäh! kolleege Rentget ja Damatot siin ei ole, kas nende sõna, nende eest soovib keegi sõna võtta, vist ei soovi. kas keegi soovib veel sõna, härra Van Nistelrooy? aitäh ja tänan, et selline arvamuste vahetus praegu toimub. esimesel koosolekul jõudsime juba sama järelduseni. ning me isegi tundsime muret selle üle, et see võib Äh, viia tagasi renatsionaliseerumiseni, sellepärast et tegelikult rahvusriigi keskmeks ongi ju sotsiaalne sammas. ja kui nüüd vaadata seda, mis toimub näiteks Hollandis, siis meil on äh, teatud rahastu olemas ja kõik tegelikult läheb riiklikku programmi. nüüd, kui me ütleme, et Euroopa peab olema äh, kodanikele lähedal, siis tekib küsimus, et kas seda peaks tegema kusagilt kaugemalt nende jaoks. et kas seda tehakse siis kaugelt, riigipõhiste soovitustega, raha antakse igal aastal, et see on probleemne. nüüd teiseks, tavaliselt me räägime üldisest poliitikast, aga kui me räägime seitsmest aastast, kaks tuhat üks kuni kakskümmend seitse, siis äh, tuleb tegeleda romade küsimusega, meil on olemas romade tegevuskava, rahalisi vahendeid oli palju, kui vaadata äh, kõiki neid vahendeid, siis tegelikult tulemusi ei ole piisavalt. teiseks, probleemid ei ole lahenenud. on võimalik näha rännet, igasuguseid teisi pro-, probleeme ja tegelikult ähm, parlament tunneb ka nende teemade vastu huvi, ka asepresident tunneb huvi äh, ja tegelikult me peaksime nägema siin tulemusi, sest et on ette nähtud palju vahendeid ka sotsiaalfondis ning kohalikul ja piirkondlikul tasemel peaksid tulemused olema paremad ma mäletan seda, kuidas räägiti sellest, et on teatud eeltingimused selleks, et rahalised vahendid jõuaksid kohalike ja piirkondlike omavalitsusteni näiteks selleks, et oleks paremaid kohti, kuhu romadele maju ehitada, et neid saaks ühiskonda integreerida, et äkki võiks siin Presso raportis mingisuguse punkti ka selle kohta äh, kirja panna. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Sukova-Toševa, kes on Euroopa Komisjoni esindaja. aitäh! proua esimees, tänan ka variraportööre, raportööri härra Van Nistelrooid, ma kuulsin siin mitmeid häid ettepanekuid, mida võtame kindlasti arvesse. see, et eh, juhite tähelepanu seosele seitsmeaastase programmi vahel, sotsiaalsamba vahel ja Euroopa poolaasta vahel, ma arvan, et see viis pluss kaks lähenemine siin natuke eh, maandab neid probleeme, sest et see aitab või võimaldab vahehindamist ja sellist kohandamist ning lisaks Euroopa poolaasta kui ise, kui selline on kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal atüüpiline, ka kahe tuhande kahekümne neljandal aastal on see atüüpiline selles mõttes, et riigipõhiseid soovitusi ja aruandeid kasutatakse selleks, et öelda liikmesriikidele, mis on puudujäägid, mille komisjon on tuvastanud ja siis saab ka nende kahe poolaasta etapi puhul siis kasutada natuke teistsugust lähenemist investeeringute puhul ja esimene selline võimalus tuleb õige pea. nüüd see renatsionaliseerimise küsimus, seda riski ma ei näe, sellepärast et tegelikult CPR-is on need sätted kõik olemas, mis võimaldavad regionaalseid programme, ka teisi programme ja ma arvan, et peaks jätkama äh, praeguse lähenemisega. ma näen ka ettepanekut, mis puudutab seda, et haldavad asutused võiksid olla erinevatel tasanditel, aga kui meie tegelikult kasutame seda haldava asutuse mõistet, siis me mõtlemegi seda, et see võib olla mis tahes tasandil. komisjon saab asjadest nõnda aru, sest ka CPR-is öeldakse nõnda arvan, et küsiti reeglite harmoneerimise kohta, jah, selleks see määrus ongi olemas, siis ma olen nõus sellega, et ESF Plussi puhul tuleks keskenduda demograafiale, äärepoolsematele piirkondadele, esimest korda on siin nendele eraldi käsitlus ette nähtud ehk siis need tegevused, mida toetatakse nendes piirkondades, on tegelikult samad, aga võetakse arvesse seda, et lihtsalt distantsi tõttu võivad kulud olla suuremad, ehk siis me ei taha ettepanekuga midagi teistsugust, me tahame traditsioonilisi lähenemisega, aga rahalised vahendid võiks olla suuremad selleks, et korrektselt neid meetmeid kasutada saaks. siis ESF ja EGF sotsiaalfond on selline riskide ennetamise vahend selleks, et äh, probleeme tööturul oskustega lahendada ja ennetada, ehk siis ESF aitab neid inimesi, kes juba on tööturul, et nad saaksid endale uusi äh, teadmisi, uusi võimekusi, oskusi selleks, et need inimesed ei muutuks redundantseteks. Äh, aga EGF on selline äh, Äh, ekspost lähenemine, ehk siis äh, selle puhul toetatakse inimesi, kes on töökohad kaotanud, nendele kohandatud meetmete abil ning ettepanek on selline, et see vahend, mis on ka mitmeaastase finantsraamistiku väline, et see jääks alles selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik vajadusel toetada neid inimesi, kes on oma töökohad kaotanud. ESF saab toetada äh, ettevõtjaid, kui neil on vaja restruktureerimise või oskustega midagi teha, aga EGF puudutab ainult inimesi, füüsilisi isikuid. siis küsiti selle kohta, et miks Euroopa Liidu terviseprogramm siin ESF Plussi all on. ma võin öelda, et Euroopa Liidu terviseprogramm on Euroopa Liidu tasandi vahend, mis võimaldab eksperimenteerida teatud lähenemistega poliitika arendamises, kas konkreetsetes liikmesriikides või mõnes liikmesriikide rühmas või siis kõigis liikmesriikides. praegusel hetkel Sotsiaalfond toetab otse liikmesriike, kui nad oma tervishoiusüsteemi muudavad ning summad praegusel programmi perioodil on kolm koma seitse miljardit. see on siis see programm, mis annab suuniseid, näiteid, häid kogemusi Euroopa Liidu tasandil ja kui need projektid, millel on head tulemused, leiavad rakendamist liikmesriikides, siis on võimalik kaasata neid sotsiaalfondi ja ma arvan, et praegu on võimalus näha siin võimalikku sünergiat ESF-i ja siis selle eh, terviseprogrammi vahel nüüd romade küsimus, ma olen teiega igati nõus, sellepärast ongi sotsiaalne kaasatus siin tõstetud kahekümne viiele protsendile, mitte kahekümnele, nagu ta praegu on, sellepärast et see on oluline sotsiaalse sidususe teema meie jaoks, kusjuures see ei puuduta ainult romade integreerimist, vaid on teisigi sotsiaalseid probleeme, mida tuleb lahendada, aga ma leian, et vähemalt kakskümmend viis protsenti ESF-ist peaks olema seotud sotsiaalse kaasatusega liikmesriikides ning siis see kaks protsenti materiaalse puuduse kohta, see tegelikult on jätk sellele toetusele, mida antakse praegu nendele inimestele, kes kannatavad enim puudust. ja tegemist on esimese katsega neid inimesi aidata, et nad saaksid üle nendest väga rasketest perioodidest, mida nad koguvad ja siis suunata neid ka tagasi töö turuteele. ehk siis me leiame, et siin on väga kasulik seos materiaalse abi vahel puudust kannatavate isikute puhul ja ühtlasi saab neid aidata kestlikumatel viisidel, pidades arves nende tulevikuvajadusi, aitäh! aitäh ja proua Presso, kas te tahate arutelu kokku võtta, palun? aitäh, proua esimees ja avaldan tänu kõigile kolleegidele kommentaaride eest. ma arvan, et ma võin selle kokku võtta nõnda, et kui rääkida tugevamatest seostest regionaalpoliitikaga ja ka sellest, et piirkonnad peavad olema fondi keskmes ja peab olema ka seos EARDF-iga, siis ähm, kui ma õigesti aru sain, siis komisjon võib-olla nii nõus sellega ei olegi, komisjon tahaks, et liikmesriikidel oleks teatud manööverdamisruum. ma ei leia aga, et see oleks hea mõte, sellepärast et nende kahe suure fondi vahel peab olema tugev seos, nad peavad suutma koos toimida. nüüd teiseks. härra Van Miltenberg esitas omapoolsed kommentaarid. ma saan aru ja ma olen nõus sellega, et ESF-i ja ERDF-i puhul tuleb neid asju arvesse võtta, ma olen nõus sellega, et arvestama peab vajadust lahendada globaliseerumise negatiivseid mõjusid. aga nagu öeldud, siis seda rahastut juhib otseselt Euroopa Komisjon. ehk siis võib-olla võiks teha muudatusettepaneku, mis puudutaks seda, et vaja oleks neid koordineerida, jah, aga siin otseselt sellele rahastule viidata ei saa. mul on hea meel selle üle, mida ütles komisjon seoses Euroopa poolaastaga ja riigipõhiste soovitustega kui nendel kahel aastal äh, läheb nii, nagu komisjon ütles, ja kui võetakse arvesse programmi koostamist eh, ka piirkondlikul tasandil, siis ilmselt on koordineerimine märksa lihtsam. ja ma paluksin, et arvestaksite sellega, et edasi arendatakse Euroopa sotsiaalset sammast, oleks hea, kui ESF sotsiaalsete küsimuste arengut arvesse võtaks, et siis oleks ka SF-il võimalik üht-teist teha. kolleegid kindlasti teevad muudatusettepanekuid ja katsume teha koostööd selleks, et jõuda rahuldava ettepanekuni, aitäh! aitäh ja selle arutelu puhul pean ka ütlema, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist, neljateistkümnendal septembril neljateistkümnendal septembril. kas see on teile vastuvõetav? jah, selge, neljateistkümnes september kell kaksteist lõunal on siis muudatuse ettepanekute esitamise tähtaeg Läheme edasi järgmise arvamusega, mis puudutab Euroopa ühendamise rahastu loomist Euroopa ühendamise rahastu toetab ähm, töökohtade, majanduskasvu, konkurentsivõime kasvu transpordi, energeetika, telekomi taristuste puhul ja see CEF-i järgmise äh, põlvkonna ettepanek on selline, et komisjon pakub välja selle rahastuse suurendamist ja ka rakendusala laiendamist. vastutavad ühiselt äh, ITRE ja TRAN komisjonid parlamendi raporti koostamisel ning meie komisjon on otsustanud äh, koostada arvamuse ning ECR fraktsioonist härra Piotr-, Piotrovski on määratud raportööriks ning täna kuulame seda arvamust. kes seda tutvustab meile, tuleb välja, et härra Piotrovski ise, aga mõne minuti pärast, kuivõrd ta jõuab siia ilmselt mõnest teisest komisjonist paari minuti pärast. ütleksin aga, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist, seitsmendal septembril, reedel. ehk siis mõned päevad. selleks, et saaks ehm, kinni pidada vastutavate komisjonide ajakavast peame me Regis hääletama oktoobri jooksul ja ajakava on tõesti tihe. ehk siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes september ja nüüd ootame paar minutit härra Pjotrovskit. We are waiting for the raporteur. Actually for the rapor-. ootame raportööre. sest et muidu ei saa päevakorraga edasi minna okei okay,, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, saame tööga edasi minna. vabandage selle väikese viivituse pärast ja koosoleku katkestamise pärast, põhjus oli see, et äh, arvamuse koostaja härra Pjotrovski oli ühel teisel komisjoni koosolekul, nüüd on ta aga siia jõudnud ja saame edasi minna järgmine päevakorrapunkt, niisiis on meil Euroopa ühendamise rahastu loomine. juba tutvustasin lühidalt uue ettepaneku sisu. ütlesin, milline on vastutav, millised on vastutavad komisjonid ITRE ja TRAN, kes siis ühiselt vastutavalt vastavalt kodukorra artikli viiskümmend viis ja ütlesin ka, et äh, Regi ar-, arvamuse koostaja on härra Petrovski ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist null null reedel, seitsmendal septembril. see on siis muudatusettepanekute esitamiseks. ja nüüd saab sõna härra Petrovski. tänan väga. kõigepealt tahan tänada sekretäriaati meie komisjoni sekretäriaati koostöö eest. antud arvamus tegeleb väga olulise instrumendiga, milleks on Euroopa ühendamise rahastu. mitte ainult TNT ei ole oluline, vaid ka liikuvus ilma ohvriteta ning ähm, madal heitmete tase ning mina ise omalt poolt olen rõhutanud ka, et meil peaks olema puhas söetehnoloogia, see tähendab äh, söe gaasistamine, äh, tänu millele saame kasutada vesinikku ning samuti siseveeteed, mis on keskkonnasõbralikud. tähtis on seada prioriteedid. piiri piiriülesed lõigud ning äh, piiriregioonid Euroopas. loomulikult on rahastamine alati probleem. komisjoni eesmärk on, et äh, eelarvet arutatakse ja et äh, see pannakse kokku erinevatest fondidest ja eelkõige ühtekuuluvusfondist tulevad vahendid. paljud liikmesriigid on selle pärast mures ja tegelikult äh, sellise, äh, sellise lahenduse vastu, kus äh, rahalises mõttes ühtekuuluvusfond muudetakse teovõimetuks. ja see on ka minu arvamus. kuulasin TRAN-i komisjoni arutelusid ja seal on teema endiselt lahendamisel. rahvapartei esindaja võttis sõna, arutasime seda ka härra Delitskaga, kes esindab liberaale, nii et muutused on tulemas. aga selle arvamuse me oleme koostanud ja olen muidugi huvitatud teie kommentaaridest. kuulan neid suure huviga. suur tänu. ja nüüd kuulame ära Vari raportöörid kõigepealt proua Schmidt. Danke, ich möchte mich zuerst einmal beim Bericht. tänan väga. alustuseks tahan tänada arvamuse koostajat ja transpordikomisjoni äh, on mainitud paari teemat, mida ka mina rõhutaksin söe- ja kliimamuutuste teema. ALDE on teinud edusamme selles vallas. Shell on avanud oma esimese rajatise, kus toodetakse neid alternatiivseid kütuseid. väga oluline on kahandada CO2 heidet, sellel on suur potentsiaal ja eriti võimaldab see vähendada meie sõltuvust tootjariikidest. see on üks Euroopa Liidu e- eelarve eesmärkidest. nüüd uus tehnoloogia. ma ei arva, et meie poliitikutena peaksime soosima üht või teist. erinevatel riikidel on erinevad energiaallikad teine oluline teema on kolmekümne protsendi teema, ma olen eelarve kontrolli komisjoni liige, samuti ma jul-, ma toetaksin seda vägagi. kiired võrgustikud ja nii edasi, selleteemalised uuri-, uurimused, kus kasutatakse ETMS-i, kus kasutatakse regionaalseid lennujaami, kõik see võiks olla väga positiivne on valdkondi, kus on vaja rahastamist. Euroopa ühendamise rahastu vahendeid tuleb kasutada tõhusalt, see on väga oluline maksumaksjatele. komisjon on õigel teel ühtekuuluvus, Euroopa ühendamise rahastu osas regi komisjon saadab kindlasti olulise signaali ja oma muudatusettepanekutes vastutavale, vastutavatele komisjonidele. kui me vaatame viimast äh, perioodi, siis meil võivad tekkida probleemid ähm, Euroopa ühendamise rahastusega. kui me tahame, et transpordisüsteem hästi toimiks, peame mõistma, et see on majanduse toimimiseks oluline eeldus. tähtis on mõelda dekarboneerimisele. puhas transport on väga oluline Euroopa konkurentsivõime jaoks. esitan selle kohta ka muudatusettepanekud. ja loodetavasti see suurendab ka rahastamist. suur tänu ja nüüd härra Postinaru Thank you, Chair uh,. Um, Mr Bostinaru uh,. tänan väga, härra Bostinaru ei, ei saanud täna kohale tulla, nii et ma ütlen tema nimel paar sõna. kõigepealt soovib ta rõhutada, et Euroopa ühendamise rahastu on väga oluline ja tema seos Ühtekuuluvusfondiga. kui sellega alustati kuus aastat tagasi, siis ettepanek teatud äh, summad üle viia Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse, sellest räägiti kui ühes, ühekordsest sammust selleks, et parandada piiriüleseid seoseid transpordivõrgustikku ning erilise rõhuga ühtekuuluvusriikidel. nüüd on see uues ettepanekus aga palju laiemalt esindatud ja, ja, ja praktiliselt on kärbe viiskümmend protsenti seda tuleb põhjalikult arutada. lisaks tuleb seda pigem CPR-i tasandil arutada, mitte CF, CF, CF-i tasandil. mäletame, kuidas oli olukord kuus aastat tagasi. tookord me ei tahtnud, ei tahetud rääkida arvudest mis puudutab ande siirdamist ühtekuuluvusfondist. CPR-i läbirääkimistel saab väga oluliseks selle summa siirdamine ja võimalik summa. artikkel neli kaheksa ehk puudutab just sedasama teemat. kuus aastat tagasi tekitas see väga suurt, suuri vastuolusid komisjoni ettepanek ei andnud mingeid garantiisid ühtekuuluvusriikidele, et raha, mis antakse ühtekuul-, Euroopa ühendamise rahastusse, tegelikult leiab kasutamist nendes riikides. probleem seisneb selles, et ühtekuuluvusfondis toimub jagatud haldus, samas Euroopa ühendamise rahastu hallatakse keskselt. siin oli ka ühtekuuluvusfondi määruse osas raportööriks härra Postinaru ja saavutati kompromiss. ja selle kohaselt kolmel esimesel aastal äh, ühtekuuluvusriikidelt äh, võetav raha, äh, seda saab kasutada ainult samades liikmesriikides ja alles pärast ja kui vahendid jäävad kasutamata, siis see jagatakse ära avatud konkursil. see on põhimõtteline põhimõte ja ma ei saa nõustuda tänase komisjoni ettepanekuga säilitada ainult seitsekümmend protsenti ressurssidest. kui ühtekuuluvusfondist tuuakse vahendeid üle, siis kaitseklausel, milles viimati kokku lepiti, peab jääma muutmata. ja samal põhjusel ehk siis ühtekuuluvusriigid peavad saama võimaluse valmistada ette häid programme on väga oluline tagada ka tehniline abi, et ta oleks võimalikult tõhus ja et võimalikult äh, lihtsad oleksid menetlused. raportööri ettepanekute osas härra Postinaarul on probleem sõnaga dekarboniseerimine artiklis kolm ning samuti puhta söetehnoloogiaga. vaatamata edusammudele on see siiski saastav allikas raske on ette kujutada puhast söekasutust. ja lõpetuseks härra Postinaru palus edasi öelda, et esitab muudatusettepanekud. ja tema sõnum saab olema just selline, nagu ma just ette lugesin. suur tänu ja härra Van Miltenburg. aitäh. meie variraportöörid saanud kohal olla. viimane kommentaar, olen igati nõus sotsiaaldemokraatide poolt mind üllatab, et raportöör räägib madalates, madalast heitest dekarboniseerimise asemel, justkui Pariisi kohtumist poleks kunagi olnud. puhas söetehnoloogia, me räägime praegu siin Euroopa ühendamise rahastust, see tähendab äh, infrastruktuuri investeeringuid infrastruktuur annab meile võimaluse jätkusuutlikuks liikuvuseks Euroopas. ja seda on võimalik ühendada siseriiklike meetmetega, see ei ole väga hea mõte, see on ju ometi väga oluline kogu Euroopa jaoks. sama puudutab muudatusettepanekut kaheksa siin peaks olema õigus toetustele. siin kasutatakse Euroopa raha selleks, et rahastada siseriiklikke poliitikaid. näiteks ostetakse kinnisvara. õiglase hinna määramine, see on väga raske. alati on teatud onupojapoliitika, seda on keeruline teha kui me hakkame seda tegema, siis ma näen siin, et Olafil tuleb palju tööd ja Kontrollikoda on rääkinud äh, kõige äärepoolsematest piirkondadest. Hollandil näiteks puu-, puuduvad sellised. mina olen aga poliitik, kes peab kaitsma kogu Euroopat ja tähtis on, et need kõige äärepoolsemad piirkonnad oleksid siiski ühendatud teiste piirkondadega. nii et mulle tundub, et, et neid välja jätta ei ole õige. aga nüüd üritan lõpetada positiivse noodiga oleme rääkinud sellest, kuidas saavutada rohkem äh, vähemate eurodega transpordikomisjonis äh, käidi välja väga hea mõte, ehk siis, et me võiksime regionaalarengufondi vahendeid kasutada transpordivõrkudeks, nagu Euroopa ühendamise rahastu ja Euroopa ühtekuuluvusfondiga, praegu saaksime samamoodi teha regionaalarengu fondiga. on terve rida regioone, käimas on töö selleks, et tekitada puuduvad seosed transpordivõrgus. ning Euroopa ühendamise rahastu võrgustiku puhul ei peaks mitte ainult põhivõrgustikesse panustama, vaid peaksime ka kõik kõike hõlmavaid võrgustikke arvestama, see on regionaalsel tasandil väga tähtis. see oleks minu mõte. ja esitan ka muudatusettepanekuid. MFF-iga seoses tahaksin seda eriti rõhutada, et me saame rohkem teha sama rahaga. ja nüüd proua Tamato, ma ei näe, on siin veel kolleege, härra Olbricht Just two, two remarks if you. lühidalt. härra Postinaru ettepanek. jäta see tühjaks. parlamendi tegevus on suunatud hoopis teises suunas eelarvekomisjonis. samuti komisjon algatas selle, sest komisjon oli see, oli see, kes algatas need summad, mis lähevad liikmesriikidele nüüd me üritame vahearuanne, raportit koostada MFF-i kohta, erinevad teilt komisjonidelt ootame ettepanekuid, kuid mis oleks arvulised. ja see tuleb hääletusele oktoobris. see saab olema parlamendi esimene ettepanek ja see ei saa jääda tühjaks, sinna tulevad arvud. seda esiteks ja teiseks väga oluline ja seda on ka öeldud, et ühte kuuluvusfondi juhitakse teisel moel, jagatud haldus. ja kui vahendid ära viiakse, siis on nad läinud, siis on tegemist otsehaldusega. nii et küsimus ei ole mitte ainult rahasummades, vaid ka meetodis, mis on siis täiesti erinev. ja varasem kogemus näitab, et kui liikmesriigilt on ära võetud ja liikmesriikide eelarve all see toimis väga hästi, ja mida on meile lubatud. on säilitada ühtekuuluvus. aga probleem on selles, et komisjon tegi ettepaneku kahandada ühtekuuluvusfondi vahendeid üle neljakümne protsendi. komisjon ütleb, et see on tagasipöördumine loomuliku taseme juurde. aga kui me nüüd pidevalt kärbime ühtekuuluvusfondi, siis ei ole olukord nii nagu varem vaid erinev, sest ühtekuuluvusfondis on palju vähem vahendeid, mis endiselt viiakse Euroopa ühendamise rahastusse. see on oluline. ma ei, ei, ei jätaks täiesti tähelepanuta puhta söetehnoloogiat. ma saan aru, et ideoloogiliselt on see Pariisi kokkulepe ka vastuolus, aga siiski võtame Helsingi näite. Soome kol-, võtame Soome, Helsingi näite. Helsingit köetakse äh, söe abil. ja mõelgem aeg-ajalt siiski uutele tehnoloogiatele sellistes riikides, kus äh, on äh, energiaallikaks äh, kivisüsi. me ei taha minna vastuollu Pariisiga, aga mõelgem uutele tehnoloogiatele. Thank you very much. suur tänu. härra Van Nistelrooy. lühidalt. jah, mõtlen samuti viimati me arutasime seda, rääkides, me peame rääkima õiglasest, õiglastest summadest, õiglasest tükist koogist. kui kook on väiksem, siis ei saa suuremat koogitükki ka. siis läheb tasakaal paigast. nii et selline peakski olema mõtlemine nende kümne aasta kohta millega nõustub parlament, millega meie komisjon, see aitab neid liikmesriike, kes võib-olla ei tea täpselt, mis, millised peaksid olema prioriteedid, et nad vaatavad, mida teevad naabrid. siis perioodi teisel osal, kus äh, tekib otsehaldus, see tagab äh, hea toimimise, nii et see on kahe süsteemi kombinatsioon. ja aja jooksul see toimib, see on huvitav mõte, aga, aga kindlasti ei saa olla ebaõiglane osa, mis, mis saab, siis, siis läheb mässuks. suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja, kes soovib sõna. meil on Denji Move'i esindaja siin kohal, õige jah? Teil on sõna. suur tänu, proua esineja, täpselt nii see on, ma tänan arvamuse koostajad, kõiki sõnavõtjaid. alustuseks, alustaksin kliima aspektist. seekord, nagu teate, oli meie ettepanek et, et kakskümmend viis protsenti pikaajalisest eelarvest on kliimaga seotud ja MSF võtab sellest suure osa, siin meil on kuuskümmend protsenti eesmärgiks kõik kolmes sektoris me peame kindlasti dekarboniseerimise seepärast säilitama ja me ei saa toetada puhta söe teemat. me, Euroopa Ühendamise rahastu üldiselt toetab energia transporti, mitte tootmist. nüüd ühtekuuluvuse summadest rääkidest. praegused öö, summad on olnud väga piisavad, need on ära, täielikult ära kasutatud, kõik liikmesriigid on saanud peaaegu täielikult ära kasutada. on ainult mõned miljonid, ainult kaks ei suutnud täielikult ära kasutada neile suunatud äh, summasid. ja nüüd me näeme erinevate tegevuste tulemusi ja seda, et use it or lose it põhimõtet ja seda, et raha suunatakse mittekasutamise pool üldisesse potti tagasi ja siis antakse siis teistele mitte ühtekuuluvusriikidele. me tahame jääda selle kolmeaastase reegli juurde, kasuta või jää rahast ilma põhimõtte juurde. kuid mõte on, et, et konkurents peaks kehtima algusest peale. miks? küsimus ei ole mitte ainult summades. küsimus on ka selles, et suunata see osa eelarvest piiriülestele projektidele. liikmesriikide summad on eelkõige suunatud äh, liikmesriikide programmidele. nüüd me saame paremini suunata selle, need vahendid piiriülestele projektidele. ja teine osa Euroopa ühendamise rahastust, sada protsenti on suunatud äh, konkursipõhisele protsessile. nüüd kõige äärepoolsemad piirkonnad nagu teate, me tahtsime sõnaselgelt äh, panna määrusesse äh, sisse, et kõik piirkonnad saavad osaleda. Nad ei ole piisavalt saanud seda teha. nii et on väga tähtis, et siin on äh, selgelt neid mainitud ja võimal-, on võimaldatud neil osaleda. see selles mõttes teeb meile väga muret. ettepanek see viide välja jätta. kindlasti peab see seal säilima arvetades äh, transpordi infrastruktuuri investeeringute vajadust nendes piirkondades uh,? Mister... tänan väga, härra Petrovski. kas te sooviksite teha kokkuvõtte arutelust? tänan väga. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid võtan arvesse teie kommentaarid arvamuse koostamisel. ma ei hakka praegu detailidest rääkima, aga ma arvan, et kompromissi saavutamine on igati võimalik. komisjoni sõnad kõige äärepoolsemate piirkondade kohta, siin on kompromiss võimalik. meil on ka piiri, meil on tekstis võimalik rääkida kõige äärepoolsematest ja piiri piirkondadest, nii et ma arvan, et ka siin on võimalik kompromiss. Thank you very much. tänan väga, tahaksin meelde tuletada veel kord, muudatusettepaneku tähtaeg on seitsmes september kaksteist null null. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde MFF kaks tuhat kak-, kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse vahearuanne, Euroopa Parlamendi positsioon. meie arvamuse koostaja on härra Voon. vastutav komisjon on eelarvekomisjon. siin on neli raportööri, jah, eelarvekomisjonis. härra Olbricht on üks nendest loodetavasti saame hääletada kaheksandal ja üheksandal oktoobril. ja sellepärast muudatusettepaneku tähtaeg on kümnes september kell kaksteist null null ja nüüd saab sõna härra Voon ja tutvustab oma arvamust. suur tänu, kolleegid teavad, et MFF-i kohta kehtib nõusoleku menetlus ja, ja eelarvekomisjon on otsustanud koostada vahearuanne, milles tutvustab oma argumente ja Jan on üks pea, neljast raportöörist ja on väga hea, et ta on täna ka kohal. ja minu arvamuse sisu ma ei hakka põhjalikumalt rääkima, aga tuleksin tagasi parlamendi positsiooni juurde, mille võtsime vastu märtsis käesoleval aastal ja üldine lähenemine on üks koma kolm protsenti RKT-st on meie põhimõte. struktuuripoliitikat äh, nagu praeguses programmi, programmi perioodi siis säilitada nad sellisel tasemel. parlamendi prioriteedid äh, tuleb säilitada ja arvudes ühtekuuluvuspoliitika osas ERDF, ühtekuuluvusfond järgmiseks perioodiks, parlamendi positsioon märtsis oli kakssada seitsekümmend kaks miljardit eurot, mis jaganeks kahe fondi vahel, ERDF ja Ühtekuuluvusfond. ja minu arvamuses ei ole ma vahet teinud kahe fondi vahel. komisjon küll soovib seda vahet tegemist. ja, ja sellepärast me räägime Ühtekuuluvusfondist seitse ja selle miljardisest kärpest võib-olla äh, Regi komisjon peaks seda jaotust vaatlema ja see oleks teema, mida me tahaks täna kolleegidega arutada. ja ilmselt selle kohta sobivad kolleegid ka esitada muudatusettepanek, kuidas see jaotus peaks toimuma Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi vahel. ja samuti Euroopa Sotsiaalfondi summad, oleme jäänud praeguste summade juurde, kuid on suurendatud noorte tööhõive algatust, mis kolleegide jaoks on prioriteet. ja minu raportis olen äh, Interregi kärpest rääkinud kaks koma seitse protsenti, kaks koma viis protsenti, ma taastasin esialgse arvu. reformide toetusprogramm, sellest on räägitud ja mõnikord ka teistes komisjonides võib-olla teate, et komisjoni ettepanek oli selles osas, järgmise MFF-i osas, uut vahendit kasutada. minu arvates täna enamik summadest äh, tuleks kulutada mujal pigem regionaalpoliitikas ja iseäranis Interregi Euroopa Sotsiaalfondi alt. küsimus neljale kolleegile tegelikult. see on jällegi tähtis arutelu teema. nii et ma ootan kolleegide arvamust selle kohta. ja lõpetuseks Euroopa Solidaarsusfond vastavalt parlamendi positsioonile märtsis jällegi ootan kolleegide arvamust vastavalt märtsikuule. nii et see oli nüüd lühike kokkuvõte, esimees. tähtaeg muudatuse ettepanekute esitamiseks on kümnes september ehk siis juba järgmisel nädalal. tänan väga ja palun aidake mind pisut variraportööride osas, ma, ma siin ei tea kuigi palju, kes soovib nüüd siin sõna Rahvaparteist, härra Van Nistelrooy. jah, Mark Gillot, meie Prantsuse kolleeg, on meie variraportöör ja ta ei toonud prantsuskeelset teksti ja ta ei saatnud mulle prantsuskeelset teksti aga kõigepealt äh, Äh, üks mure raportööriga, sest kui on keegi, vastupidi, on väga hea meel raportööri nimetamise üle, sest härra Voog on, on just see, kes on väga hästi kursis nende teemadega, on olnud aastaid eelarvekomisjoni liige. nii et paremat kombinatsiooni ei saakski olla. ja tema arvamus on, selles on tõesti võetud arvesse kõike. parlamendi soove üks koma kolm protsenti eelkõige RKT-st ja muud arvud. siin on meie lähenemine sama. ning samuti räägib ta sellest, et ei tule vahet teha traditsiooniliste poliitikate vahel ja uute väljakutsete vahel ei ole sugugi traditsiooniline vanamoodne poliitika. ei, ühtekuuluvuspoliitika on andnud tulemusi, korrigeerimine on vajalik küll. ja see peaks olema tekstis näha ja härra Žilov, meelest on see vajalik. arutelus härra Žilov äh, tema koostas seitsmenda ühtekuuluvusraporti, mis näitas ka arvude kujul, milline on lisandväärtus, ähm, kui meil on rohelisem, nutikam Euroopa, kus on majanduskasv ja töökohad, see kõik toimib endiselt. tema toetab peamist äh, arvamuse sõnumit, äh, samuti soovib kritiseerida suuri kärpeid, ühtekuuluvusfondis eriti. see oleks peamine täna arutasime Interregi raportit juba esimest korda. ja rääkisime sellest, et vahendeid tuleb tõhustada, nii et alus on hea, härra Žulov teeb kõik, mis võimalik. ja esitab kindlasti mõned muudatusettepanekud. Thank you very much on behalf of VCR no. aitäh. kes Alde nimel sõna võtab, Roga Taian, palun Kiitoksia puheenjohtaja. Aitäh, proesimees. kõigepealt äh, sooviksin tänada raportöör härra Vooni järjekordse väga hea töö eest, äh, pannes kokku meie komisjoni eelarvetingimused. olen äh, tegelikult raportööriga täiesti samas, samal meelel, seitse ja kaheksa punktit just on olulised, Interreg projekte ei tohiks kärpida ja toimiv lahendus võiks olla nii, nagu raportöör välja pakub, et keskendutakse äh, niimoodi, et äh, struktuuriuuenduste vahendid äh, saaksid ära kasutada sinna alla kokku pandud varad ja üldiselt kannatan, toetan seda, et rahad suunatakse ÜRO punktile vastavalt kestliku kasvule ja töökohtade loomisele. Eh, niimoodi täidetakse Euroopa Sotsiaalfond pluss tegevust ja seetõttu on tegevused täiesti õigesuunalised. seda siis lühidalt minu poolt. Thank you very much. suur aitäh, härra Roppe, palun. Eh, aitäh, proua esimees. ka mina sooviksin tänada raportööri kes äh, suutis leida äärmiselt äh, olulised ja vajalikud sätted, mida toetab ka statistika ja protsendid. ja kui me suudame kõik need ettepanekud äh, sisse viia, siis me, lõppdokument oleks väga hea. ja meil oleks võimalik ühtekuuluvuspoliitikaga Euroopas suur samm edasi teha. aga tahaksin teha ettepaneku mõningate lisanduste kohta, tean, et komisjoni esindajad on siin ja ma loodan, et äh, nad suudavad, saavad äh, neid asju ka kommenteerida. kuna me räägime siin kõiki regioone puudutavaid poliitikaid, siis Leedu ja vist ka mitmed teised riigid tegid aastal kaks tuhat kuusteist otsuse muuta oma poliitikat, et mitte olla enam üks ühtne regioon, et oleksid konkreetsed poliitikad, mis on suunatud riigisiseselt erinevalt erinevatele regioonidele. aastal kaks tuhat seitseteist toetas komisjon seda otsust ja aastal kaks tuhat kaheksateist jõustus uus haldusjaotus piirkondlik haldusjaotus, aga ettepanekud, mis on esitatud, tehti vana regionaalse struktuuri alusel, mis ei ole tänapäeval enam kehtiv. seetõttu teen muudatusettepaneku, mis puudutab uut äh, regionaalset jaotust. näiteks NAT kaks regioonid, mis aastal kaks tuhat mis äh, jõustusid aastal kaks tuhat seitseteist, ka neid tuleks arvesse võtta, sest äh, kõik meetmed, äh, kui kõik meetmed võetakse riigi kui ühtse regiooni tasandil, siis ei saavuta nad soovitud mõju. erinevused riikide vahel niimoodi ainult suurenevad. ma loodan, et vajalik paindlikkus suudetakse leida ja need nende, nende regioonidega arvestatakse, et ja nende riikide poolsete otsustega arvestatakse just see NATS kaks regioon, mis on uus regioon. toetan ettepanekuid, mis puudutavad ühtekuuluvust Euroopa ja Euroopa ühendamise rahastut, aitäh. suur aitäh. nüüd annan sõna härra Van Miltenburgile ja dank u voorzitter, eh, heel kort ehm, ja toch ook. suur aitäh, proua esimees, teen lühidalt. Eh, võtan eh, sõna ühe ALDE osa nimel mõeldes diskussioonidele, mis meil on olnud mitmeaastase finantsraamistiku üle, Äh, mis puudutab siinseid ettepanekuid ja ühtekuuluvusfondi, siis minu arvates on jää, oluline jääda realistlikuks, Euroopa Parlament äh, ei peaks mitte olema lihtsalt konservatiivne ja mingist poliitikast kinni pidama, vaid tuleb tagada ka seda, et mitmeaastane finantsraamistik tuleb toimu tänapäevaste väljakutsetega. ja need väljakutsed on märkimisväärselt erinevad sellest, millised nad olid seitse või kümme aastat tagasi. nii et me peame aru saama, et asju tuleb kohandada. ja me ilmselt peaksime olema õnnelikud selle üle, et kärped on piiratud. sellised riigid nagu Poola ja Ungari seal on kõrged kasvumäärad, seetõttu on mõistlik, et nemad peaksid saama vähem raha ühtekuuluvusfondist olen just rääkinud sellest, kuidas Ühtekuuluvusfond Euroopa ühendamise rahastusse panustab, sellesse ma rohkem ei räägi, aga arvamuse poolt välja pakutu näitab, et sotsialistid demokraadid ei taha toetada mitte mingisuguseid struktuurireforme Euroopas. me räägime siin ju siiski maksumaksjate eurodest ja me peame reformid läbi viima selliselt, et kui me investeerime, siis nendel investeeringutel on ka mingisugused tagajärjed. nii et ma arvan, et äh, me kaotaksime siin võimaluse, kui see komisjon äh, arvestaks äh, raportööri märkustega siin. ma paluksin suuremat keskendumist nendele olulistele punktidele, mis puudutab ühtekuuluvusfondi tulevikku. aitäh, härra Albrecht, palun aitäh, proua esimees, paar lisamärkust. enamik on juba ära öeldud, aga lihtsalt see, selgitamas, mis on eelarvekomisjoni poolt välja pakutud menetlus, mis puudutab regi ja teiste komisjonide tegevust, siis parlamendi märtsikuine otsus oli üks koma kolm ja selle juurde ka jäädakse Äh, see ei saa olema lihtne, sest mõned komisjonid tahaksid äh, seda tõsta üha rohkem ja parlament äh, rohkem taodelda ei saa, sest et liikmesriigid ei ole ilmaski nõus sellist asja isegi arutama, sest et isegi üks koma kolm on nende jaoks võimatu. aga meie peaksime olema järjepidevad ja seetõttu on piiriks üks koma kolm. ja teiseks, see, mille me välja pakkusime, mille me ka hääletusega heaks kiitsime, et kas me peaksime ühtekuuluvuspoliitika äh, säilitama äh, nominaaltasandil võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist, siis see on parlamendi ametlik seisukoht ja kui meil on parlamendi selline seisukoht, äh, mille poolt enamus on hääletanud, siis tekib küsimus, et kuidas on võimalik see tõlgendada numbriteks üks kärbe-eelarve komisjonis, see esialgne tabel, mis näitab arve, mis on selle otsuse tagajärjeks. meie äh, seal otsustasime, et äh, mida tähendaks, kui me jätaksime asjad selliseks, nagu nad on praegu, aga eelarvekomisjon ei saa asendada regikomisjoni, mis puudutab äh, rahade üle käivat diskussiooni, eelarvekomisjon ei saa äh, Äh, arutada seda, et millised fondid peaksid saama rohkem ja vähem, nii et meie, meil on see ühtekuuluvus ümbrik ja me eeldame, et regikomisjoni raportöör üt-, tuleb ja ütleb, et regikomisjon arvab, et nii oleks kõige parem asju ajada, äh, nii et me jääksime nendesse piiridesse, mille me oleme juba ära otsustanud. nii et ma arvan, et tegemist on äärmiselt poliitilise küsimusega äh, ühtekuuluvusfondi ESF Plussi Euroopa ühendamise rahastu omavahelise suhte üle, aga me ei taha seda teha eelarvekomisjonis, sest et eh, niimoodi hakkab, hakkaks eelarvekomisjoni otsustama põllumajanduse, horisondi ja kõige selliste asjade üle. meie otsus on see, et me jääme ühe koma kolme piiridesse eh, ja säilib kulutuste tase ja seetõttu on Derek Vooni raport äärmiselt oluline, silmas pidades meie diskussioone eh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle me tahaksime selle raporti osas hääletada oktoobris eelarvekomisjonis ja novembris täiskogus. ja me ja siis see on parlamendi poliitiline positsioon siis ja siis me ootame nõukogu poliitilist positsiooni ja see on tõesti väga avatud küsimus, et millal nõukogu on valmis sellega ja ühispositsiooni üle läbi rääkima. meie peaksime olema asjad üle vaadanud ja valmis novembris. Derek Vaani raport ei ole mingi üldine asi, et äh, saame rikasteks äh, ja oleme terved, vaid et see on väga konkreetne raport, mis puudutab juba määratud proportsioone. suur aitäh, härra Albrecht, toetan härra Vooni kommentaari, et äärmiselt oluline on, et meie raportöör oleks kohal seal nagu regikomisjoni lobist aga aitäh selle selgituse eest, kas te teate, millal novembris, kas esimese või teise täiskogu istungi ajal, novembri teine? see on siis tänane informatsioon. loodetavasti saame sellega hakkama, aga palun pidage siiski meeles, et äh, oktoobris peaks nõukogu tegema ka Brexiti otsuse, siis see tuleb novembris arutusele, need asjad on kõik omavahel seotud aga hetkel on parlament otsustanud, et meie esitame oma ettepaneku ühe koma kolme osas novembris, see on meie poliitiline positsioon ja siis äh, saame edaspidi arutada nõukoguga, et mida nemad tahavad kärpida. suur aitäh selle selgituse eest ja nüüd annan sõna komisjonile, härra Killam, palun. suur aitäh, proua esimees. alustuseks äh, tahaksin äh, tervitada seda härra Vooni väga kiiret tööd, kui komisjon tervikuna on kiiresti töötanud see on äärmiselt oluline, kui me tahame saavutada kiirete läbirääkimiste eesmärgi, et MFF-i peamised elemendid äh, saaksid kokku lepitud järgmise aasta kevadeks. võtan teadmiseks äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, välja pakutud lahenemise. selgelt komisjon ja parlament tegutsevad erinevatel alustel ja Eh, nende aluste üle käiv diskussioon ilmselgelt leiab aset kusagil mujal, aga ma rõhutaksin siiski, et komisjoni üleüldine ettepanek eh, saavutab eh, väga hoolika tasakaalu eelarve, üle terve eelarve, võttes arvesse Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete tervikuna. härra Roppe esitas ühe konkreetse küsimuse, mille juurde tahaksin tulla tagasi, see puudutab seda regionaalset dimensiooni ühtekuuluvuspoliitikas, ma arvan, et äh, siin on oluline rõhutada, et on äh,, tuleb arvesse võtta kahte erinevat elementi. regionaalne dimensioon, mis puudutab äh, arvutusalust äh, rahastuse määramisel ja regionaalne dimensioon, mis puudutab äh, tegelikku äh, programmide, programmide paikapanekut ja nende ülesehitust. mis puudutab programmide ülesehitust, siis siin on liikmesriikidel ja regioonidel märkimisväärne paindlikkus, et nad organiseeriksid ja struktureeriksid oma programme nii, nagu neile sobib. varem on olnud üldine lähenemine, et programmi kaotamine leiab aset NATS kaks tasandil, aga see ei olnud mingi absoluutne nõue ja osana me lihtsustamisettepanekutest järgmiseks perioodiks oleme me isegi selle alguspunkti ära võtnud, nii et selle koha pealt, kuidas oleks võimalik programme võimalik organiseerida, on väga suur paindlikkus. mis puudutab arvutusalust rahade määramisel, siis siin on üks äärmiselt lihtne element selleks, et äh, saada arvutuse alus äh, rahade määramisel peab olema kättesaadav statistika ja statistika saab kättesaadavaks ainult siis, kui regioonid on eksisteerinud piisava aja, et neid, seda statistikat oleks olnud võimalik arvutada nii et uute regioonide sisseviimine mingisuguses liikmesriigis mingil konkreetsel kuupäeval, sellisel juhul ei ole olemas mitte mingisugust ajaloolist statistikat nende regioonide kohta sel hetkel, kui need regioonid tekivad, nii et eh, see siis sõltub jällegi sellest, kuidas liikmesriigid edastavad ajaloolisi andmeid eh, nende uute regiooni kategooriate kohta ja komisjoni ettepane-, maikuuse ettepaneku aluseks oli see statistika, mis oli kättesaadav komisjoni ettepaneku esitamise ajal, kus meil statistika oli, seal me seda ka kasutasime. nii et jällegi eh, siis eh, kaks erinevat eh, regionaalset dimensiooni on siin. ja veel kaks asja, mida tahaksin rõhutada, märkides ära arvamuse eelnõu elemente, oli rida viiteid sellele, et vähenes Ühtekuuluvusfondi rahastus, nii nagu üks kõneleja varem vihjas, siis eh, see on seotud asjaoluga, et eh, komisjon on teinud ettepaneku et meil ei oleks seda sellist äh, ühtekuuluvusfondi kunst, kunstlikku suurenemist uuemate liikmesriikide jaoks, mis on viimase kahe perioodi jooksul aset leidnud, ehk siis et ühtekuuluvusfond on olnud äh, miinimum üks kolmandik liikmesriigi osast liikmesriikide puhul, kes on liitunud pärast aastat kaks tuhat neli. ehk siis see oleks äh, taganud miinimumsumma investeeringute jaoks transporti ja keskkonna infrastruktuuri. nüüd on meil selline lähenemine, nüüd kui need riigid on juba peaaegu viisteist aastat liikmed olnud, meil on selline lähenemine, et äh, sellist asja pole enam vaja ähm, rahade määramise meetodi äh, raames ja seetõttu me rakendame otseselt äh, seda ühtekuuluvusfondi rahade määramist ja siis liikmesriigid äh, määravad rahastuse nii nagu kohane sellest äh, rahastust, et me ei ole meelega vähendanud ühtekuuluvusfondi, vaid et see on olemasoleva määramismeetodi tulemus, ilma et meil ei oleks seda miinimumlävendit. ja viimane märkus puudutab äh, kaasrahastamise määra kohta tehtud kommentaare. et kordan üle juba selle, mida ütlesin varasemas diskussioonis, mis puudutas Interregi, mida kõrgem Euroopa Liidu kaasrahastamise tase, seda madalam on üleüldine investeerimispakett. see on selline lihtne arvutusmeetod, mida rohkem eeldatakse Euroopa Liidult mida vähem regionaalselt riiklikult tasandilt, seda väiksem on üleüldine eelarve. ja nii, nagu ma ka varem ütlesin, siis see on üks selliseid elemente, mis meie arvates on oluline, äh, kui me uurime madalama Euroopa Liidu kaasrahastamise määra paikapanemist, kui meil on olnud varasemal perioodil, aitäh! aitäh, härra Voon, kas te sooviksite kokkuvõtteks midagi öelda? jah aitäh, kolleegid, teiepoolsete panuste eest. üldiselt vist toetati äh, arvamust ja aitäh just eriti härra Van Nistelrooile ja proua Katainenile. härra Rope vist üldiselt toetas, aga ta tegi mõningaid ettepanekuid ja kindlasti ta esindab ka mõni, esitab ka mõningaid muudatusettepanekuid arvamusele oma kommentaaride põhjal. ma ei ole päris kindel, kas nad on otseselt seotud eelarvega või CPR-iga, aga vaatame seda siis, kui need muudatusettepanekud esitatakse. härra Van Miltenburg mainis äh, Äh, rahade määramas liikmesriikidele, ka komisjon viitas sellele. ma ei ole päris kindel, kas meie komisjonina praeguses etapis tahame hakata arutama liikmesriikidele määratud raha, et kas liikmesriikide panus peaks äh, vähendama viisteist, kakskümmend protsenti, ma arvan, et me peaksime vältima seda diskussiooni selle arvamuse arutamise käigus. ja nagu ma ütlesin, siis et äh, struktuurireformi programmi üle äh, kindlasti diskussioon tuleb, härra Van Winterburg on selle suur toetaja ja kindlasti teeb ta siis äh, mõningaid muudatusettepanekuid, aga seda jätsime me algusest peale, see on üks keerulisemaid teemasid, mida me arutama peame selle arvamuse käigus. olen nõus äh, Janniga ütlen lõpetuseks, et me peame tegema konkreetseid otsuseid, mõned nendest on rahanduslikud, mõned on poliitilised, ehk siis me peame võib-olla vaatama seda äh, erinevust ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi vahel, see ei ole küll arvamusel sees, aga peaksime eelarvekomisjonile ütlema, mis meie arvates äh, siin peaks toimuma ja teine puudutab struktuurireformi programmi, kus kas, et kas kolleegid on rahul sellega, mille mina olen välja pakkunud või tahavad midagi muud esitada. hea meelega ootan ära need muudatusettepanekud, aga enne seda olen ma ka kindlasti valmis äh, arutama neid asju kolleegidega enne muudatusettepanekute tähtaega. suur aitäh meenutan teile, et muudatusettepanekute tähtaeg on südapäev kell kaksteist, kümnendal septembril. nüüd jätkame järgmise punktiga oma päevakorras. esimene arvamuste vahetus, meie raport Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. raportöör on proua härra Kotsolino Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ettepanek esitati kahekümne üheksandal mail ja komisjoni eh, presentatsioon eh, oli kahekümnendal juunil ja see märkis eh, Euroopa Parlamendi seadusandliku töö algust selle kaustaga. härra Kotsolino määrati raportööriks, Regi on siin juhtivkomisjon ja raportöör on juba äh, pidanud terve rea ettevalmistavaid äh, kohtumisi ja aitäh selle eest, härra Kotsolino. täna räägib ta meile oma esialgsetest mõtetest selle kausta kohta, ta kavatseb oma raporti eelnõu esitada Regi koosolekul kaheksandal ja üheksandal oktoobril. nii et härra Kotsolino, teil on sõna, et oma raportit tutvustada. Sì, grazie mm.. aitäh loomulikult antud arutelu on seotud nende aruteludega, mida me oleme korduvalt pidanud ja mida ka pidasime seoses äh, tulevate aastate eelarvetega. et selline seos on kindlasti olemas. ühtlasi on ka tõsi, et oleme olnud oma ajagraafikuga väga ambitsioonikad, sest tahame selle kõigega ühele poole saada novembrikuu lõpuks ja kui me tahame seda päriselt ka saavutada, siis tuleb lähipäevil ja lähinädalatel kõvasti tööd teha. igatahes tuleb tagada, et ähm, see kiirus on ka tõhus ja ka järgmine parlamendi koosseis, koosseis saab ühtekuuluvuspoliitikaga jätkata, aga nüüd kiirustamisega ei tohi me kuidagi oma töö kvaliteeti kahjustada, me peame ikkagi kesksetele poliitilistele küsimustele äh, siin mõtlema. kui te olete taustaga tuttavad, siis määrus iseenesest on suhteliselt lühike, artikleid palju ei ole. ja eesmärk on lihtsustada seda, mis toimub, anda liikmesriikidele täiendavat paindlikkust. siis on temaatilise kontsentreerumise küsimus, mis on suhteliselt äh, tugev, on palju eesmärke, palju näitajaid mille eesmärk on tagada, et programmeeru-, programmeerimine toimiks regionaalsete fondide puhul sidusalt. ehk siis need on need peamised mõtted, mis määrusest läbi kõlavad, keskendutakse lihtsustamisele, teemade kontsentreerumisele, ma arvan, et see kõik on positiivne, aga see tähendab ka, et meie töö peab olema äh, teatud viisil korraldatud ja tuleb keskenduda konkreetsetele artiklitele. ma ei taha nüüd üksikasjadele keskenduda, aga me oleme teatud koosolekuid juba pidanud, olen kokku saanud variraportööridega, Euroopa Komisjoniga, teiste komisjoni liikmetega, ma proovin peamised teemad kokku võtta. alustagem artiklist number kaks artikkel kaks räägib konkreetsetest erieesmärkidest teatud valdkondades ja see on märksa lihtsustatum eh, lähenemine kui varem. varem oli üksteist erieesmärki, nüüd siin on viis tükki, mille puhul on võimalik sekkuda. siis eh, pärast seda on artikkel kolm mis puudutab paindlikkust, ehk siis paindlikkust konkreetsetele liikmesriikidele, kuivõrd teemadest saab siin rääkida just liikmesriikide vaatevinklist. nüüd klassifikatsioonis ei kasutata enam piirkonna SKT-d, vaid nüüd kasutatakse äh, Äh, RKT-d, kogu rahvatulu, mis muidugi annab mõtlemisainet ja ainest aruteluks, aga see aitab meil mitte ainult mõista erisusi liikmesriikide vahel, vaid võib juhtuda, et see isegi ei aita meil eristada seda, mis konkreetse ühe liikmesriigi piires erinevates piirkondades toimub. nii palju siis kolmanda artikli kohta. edasi, neljas artikkel. tehniline abi, selline kontseptsioon. ja kuidas määratletakse tehnilist abi? see on midagi sellist, mida tuleb veel analüüsida ja tuleb mõelda sellele kogemusele, mis meil praegusest programmiperioodist olemas on, kui eesmärgiks oli haldusasutusi toetada, mõelda sellele, kuidas saab, mis kasu saaks olla tehnilisest abist. Itaalias oleme näiteks pakkunud välja programme, mis halduslikke aspekte tugevdavad ja see on tõesti muutnud programmide haldamise lihtsamaks. ehk siis tuleb mõelda, et tehnilise abi puhul just midagi sellist silmas peetakse ning seda tuleb ka teha kõikehõlmavalt, eesmärgiga aidata neid, kes halduse ja juhtimise eest vastutavad. siis küsimus on see, et mis selle definitsiooni alla käib ja mis ei käi, see viib teatud aruteludeni muidugi. praegu mõtleme sellele, kas näiteks ähm, veerem võib näiteks jääda ühenduse rahastuse alt välja või siis ei või jääda, kas ähm, keskkonna kontekstis võib näiteks ümbertöötlemine jätta välja siit või mitte, ehk siis tõesti need, see hõlmamine tuleb äh, veel kord läbi mõelda seoses kuuenda artikliga. nüüd vaatame edasi, seitsmes artikkel, mis puudutab näitajaid, tulemusnäitajaid, nagu komisjoniga räägitud, siis sellel teemal peaks ilmselt pidama kirjavahetust äh, aga see on keskse tähtsusega, kui me tahame hinnata ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust koha peal. proovin nüüd oma mõtteid kokku võtta, sest ma ei taha teile liiga palju infot edastada, aga ma leian, et need on need põhilised osad sellest määrusest, see on selline äh, üsna napp määrus, artikleid on üsna vähe, aga see tähendabki, et tuleb just sisulistele aspektidele keskenduda ühtekuuluvusfond on osa suuremast paketist ja vahendite küsimusest hakkame veel niikuinii laiemalt rääkima, ehk siis see teema on tegelikult veel avatud ja arvan, et hea oleks teemadest üksikasjalikumalt rääkida. mul on veel kaks üldisemat märkust, mis ehk annavad ka tooni meie arutelule tahame tugevdada territoriaalset mõõdet ning tarvis on sellest teemast veel enam rääkida. tegemist on peamise viisiga, millega me nii-öelda suhtleme Euroopa kodanikega, ehk siis territoriaalne mõõde on väga tähtis ja isegi kui me siin selliseid lihtsustusi teeme, nagu ka komisjon on ettepanekus teinud, siis tekib küsimus, et kuidas seda territoriaalsust tugevdada. me peame olema süvitsi selle teemaga seotud. kahtlemata linna ja linnastumise mõõde on äh, siin lahutamatu osa aga tekib küsimus, kas linnastumise teemad puudutavad ainult keskmiseid ja suuremaid linnu. mulle tundub, et praegu ei pöörata piisavalt tähelepanu kõikidele linnavõrgustikele, ehk siis kõik linnad siia justkui hõlmatud polekski. meil on olemas regionaalne fond, meil on sotsiaalfond ja tuleb mõelda, kuidas erinevaid poliitikaid on võimalik ühendada selleks, et saaks tagada järjepidevuse, sellele tuleb mõelda. teine üldisem kommentaar puudutab üldmäärust, millel on aga ka mõju regioon, regionaalsele aspektile, see teema on siin siis äh, kaasrahastus ja stabiilsuse ja kasvu pakt. ja taaskord, siin tuleb järele mõelda ja kui suudame pead kokku panna, siis loodetavasti saadab meid ka edu, kuivõrd see on otsustava tähtsusega programmide edukusel. ühelt poolt me tahame, et kaasrahastus suureneks, et ka liikmesriigid kannaksid oma õiglast koormat, me tahame ka, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused seda teeks, aga teisalt piirid, mis on paika pandud stabiilsuse ja kasvu paktiga, on siin probleemsed. Kreeka juhtis sellele tähelepanu, me kõik teame, et kui programme rakendatakse, siis teatud probleemid tekivad. ehk siis taaskord siin tuleb järele mõelda. aga asi ei seisne vastutuse vähendamises, vaid just tuleb liikmesriikide ja piirkondade vastutust suurendada. ehk siis need on need peamised teemad, mida arutada, ähm, ajakava on küllaltki ambitsioonikas, tahame raporti projekti esitada kümnendal oktoobril ja oktoobri lõpus äh, siis võtta muudatusettepanekud ning loodetavasti novembrikuu lõpuks on võimalik komisjonis selle teemaga lõpetada. kaks kuud päris intensiivset tööd. aga viimase paari päeva jooksul on meil toimunud koosolekud, nüüd toimub meil komisjonis arutelu ning nii palju, kui ma olen seisukohti kuulanud, siis tundub, et on vähemalt alus selleks, et konsensuslikult tööd teha, meil on ka head suhted Euroopa Komisjoniga ja oleme viimase paari päeva jooksul ka koostööd juba teinud. aitäh ja sõnad saavad, sõna saavad nüüd variraportöörid. härra Valter Salsisso, aitäh. kõigepealt ütleksin, et olen nõus suuremas osas küsimustest härra Kotsolinoga, nimelt usume, et komisjoni ettepanek on äh, küllaltki mõistlik, aga nagu alati, on teatud äh, arenguruumi. viimase paari nädala jooksul oleme ka teinud tööd selleks, et praegust teksti paremaks muuta. nüüd ähm, tuleks analüüsida artikleid kaks ja kolm üksikasjalikumalt, neid puudutavad äh, valdkondlikku keskendumist, ja ka erieesmärke. ning arvan, et oluline on jõuda sellise tasakaaluni, mis pakub kohalikele ja piin-, piirkondlikele asutustele täiendavat paindlikkust nende vahendite juhtimisel. ühtlasi me peame ka otsustama, kas kriteeriumina on mõistlik kasutada kogu rahva tulu, nagu on öeldud kolmandas artiklis usun, et tähtis on selles määruses puudutada olulisi teemasid, teemasid, mis on olulised meie piirkondade jaoks, näiteks vananev rahvastik või siis näiteks see, et maapiirkondadest inimesed lihtsalt lähevad minema, maapiirkonnad tühjenevad, ehk siis ma loodan, et Euroopa Parlament suudab pakkuda lahendusi nendele väljakutsetele, millega praegu Euroopa silmitsi seisab ning just seetõttu tulebki teksti eh, vii-, teksti panna viited poliitika eesmärkidele. ja poliitika eesmärgid peavad kajastuma ka teksti teistes osades. ma ei ole nõus eh, näiteks artikli kuus puhul eh, teatud kohaldamisalast väljajätmisega, no näiteks jäätmete teema minu meelest jäätmekäitlus ja jäätmejääkide käitlus eh, kindlasti peaks olema siia hõlmatud, kui me tahame selles valdkonnas kestlikkust. ühtlasi ma leian, et ka linnade eh, algatuse puhul eh, on vaja siin rohkem teemasid hõlmata ja tuleb ka mõelda ettenähtud rahalistele vahenditele härra Fito. aitäh, proua esimees, ja tänan ka härra Kotsolinot. tegemist on esimese võimalusega komisjonis arutelu pidada ja mõistlik oleks lähtuda sellest ajakavast, mis välja pakuti. olen sellega nõus ja olen ka nõus selle lähtekohaga, millele te viitasite ning ka sellele, et komisjon on määrust muutnud lihtsamaks. loomulikult tuleb mõelda äh, Äh, saadud kogemustele, sellele, mida peab korrigeerima, kuivõrd, äh, kui vahendeid on vähem, siis tuleb just eriti tagada, et neid vahendeid õigesti kasutatakse selleks, et tegevused oleksid tõhusad. arvan, et välja on käidud erinevaid ettepanekuid ja lähtuksin sellest struktuurist, millest lähtus härra Kotsolino. esimene lihtsustused halduse valdkonnas. ma arvan, et selle teemaga tuleb kindlasti tegeleda, lähtekoht on hea, aga tuleb ehk ka arvesse võtta teatud teisi kohandusi kui rääkida konkreetsete rahastute programmide haldamisest, erinevad asutused vastutavad erinevate küsimuste eest, näiteks kas halduse eest või siis auditeerimise eest, ja ehk tuleb siis mõelda sellele, kuidas saaks lihtsustamisega tegeleda kuidagi laiemalt. selle eesmärgi täitmiseks tuleb kasutada tehnoloogiat, aga vahel võib risk seisneda selles, et selliseks asjaks kulub aastaid ja kui need aastad on möödas, siis selle ajaga äh, muutub programm juba vähem tõhusaks ma arvan, et on teatud probleemid, millest ei ole võimalik mööda vaadata. esiteks stabiilsuse ja kasvupakti paradoksaalsus. ehk siis me ütleme seda, et liikmesriikide poolne kaasrahastus peaks olema suurem, aga siis kui öelda, et see on tingimuslik ja et see peab toimuma stabiilsuse ja kasvu pakti piires, siis see on loomult paradoksaalne, sellepärast et see tähendab seda, et kogu loodud struktuur võib oma usaldusväärsuse kaotada, kuivõrd on ka neid, kes võivad lihtsalt selle mehhanismi varjus hakata kuidagi õigustama ebaõiget rakendamist või siis ebatõhusust või midagi muud, ehk siis see on minu meelest siin keskse tähtsusega teema ma ei hakka teistesse teemadesse praegu laskuma, sest nende arutamiseks on teisigi võimalusi, aga see sõnum, mille ma tahan praegu pärastlõunal välja öelda, on see, et kasutagem oma aega nii hästi kui võimalik ja ka proovime tõesti tagada, et siinne konsensus komisjonis on nii laialdane kui võimalik, selleks et me oleksime nii usaldusväärsed kui võimalik, et saata positiivsed signaalid tulevikuks, aitäh! aitäh! järgmine variraportöör ALDE fraktsiooni nimel olen mina, ütleb proua esimees ja sellega jagan ka oma esialgseid mõtteid selle raporti kohta. esiteks juhin tähelepanu sellele, et antud määruse ettepanek on lühem ja lihtsam kui varem millega pannakse siis paika mõlema äh, fondi kohta käivad reeglid ja ma tervitan komisjoni ettepanekut reeglid perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse lihtsamaks muuta. rõhutan ka seda, kui oluline on kõikide piirkondade käsitlemine RDF-i eelarve on stabiilne, pluss üks protsenti, aga ühtekuuluvusfondi assigneeringud vähenevad neljakümne kuue protsendi võrra. kui nüüd vaadata seda, et tegelikult on olnud positiivne lisaväärtus sellel, siis tuleb järele mõelda. oluline on mõista täiendavat paindlikkust, mis tuleb viiest poliitika eesmärgist võrreldes sellega, kui varem oli neid üksteist, ning tuleb ka mõelda sellele, Eh, missugused asutused haldavad eh, seda, mis toimub kahe fondi kontekstis. hoolikalt tuleb mõelda eh, tsentraliseeritud lähenemisele seoses valdkondliku keskendamisega, et kuidas on riikliku versus piirkondliku lähenemisega, sest et siin tehtud muudatused on märkimisväärsed võrreldes praeguse perioodiga lisaks tervitan seda et, et kuus protsenti läheb RDF-ist eh, linnade temaatikaks, siis Euroopa linna arengualgatuse toetamine ja ka äärepoolsemate piirkondade eh, toetamine seoses nende konkreetsete väljakutsetega on kiiduväärt. nüüd see konkreetne võimalus viis protsenti üle kanda vahendeid kahest fondist uude vahendisse InvestEU ja ka võimalik, võimalus komisjoni programmidesse vahendeid edasi anda võib eh, suurendada sünergiat ja täiendavust eh, kahe fondi ja teiste Euroopa Liidu instrumentide vahel. aga siin tuleb tagada eh, territoriaalne mõõde nende investeeringute puhul ning tuleb aru saada, et esikohale tuleb seada siin riiklikud, tuleb seada riiklikud huvid. ja viimaseks ütleksin, et konkreetsed näitajad on siin nüüd paremini määratletud ning nad on eesmärgipärasemad kui praeguse perioodi puhul ja sellised näitajad aitavad tulemuste hindamist paremini läbi viia. olen valmis tegema koostööd raportööriga ja loodan ja ootan, et et eh, saame muudatusettepanekute tegemiseks peatselt selle projekti. nii palju siis minu poolt ja järgmine eh, variraportöör on proua Michel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Berichterstatter. aitäh ja tänan ka raportööri. mina saan rääkida lühidalt, sest tegemist on esialgse aruteluga, ehk siis keskenduksin võtmeprobleemidele. oleme igati nõus lihtsustamise kui eesmärgiga, aga sellega, et paindlikkus võiks olla eesmärk. siin komisjonis oleme alati olnud nõus sellega, et tegemist on ju justkui sellise käsuga ning ka kohalikud omavalitsused tahavad lihtsustamist näha küll aga alati tekib teatud probleem ja selleks probleemiks on tsentraliseerimine. raske on näha, kuidas prioriteete saavad paika panna ainult komisjon ja keskvalitsused. mina usun, et selline lähenemine on vastuolus nõudmisega kaasata ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. aga me ju tahame, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid suuremat rolli mängida ning kui me läheme nüüd seda teed, et keskvalitsused seda kõike määratlevad, siis pean ütlema, et see ei ole hea. see ei aita selgelt mõista kohalikke probleeme ja see ei aita kohalike probleemidega arvestada. siis edasi, küsimus valdkondlikust keskendamisest ning eelkõige just need kolm kategooriat, mis on ette nähtud. ka see on meie hinnangul probleemne. ning kui me räägime kas vaesematest piirkondadest või üleminekupiirkondadest, siis jõukamates riikides on eesmärkideks üks, kaks, kolm märksa vähem vahendeid, näiteks paremad võrgustikud, sotsiaalne Euroopa, et nendes riikides rahastus väheneks nende kolme eesmärgi puhul. kui ma mõtlen omaenda piirkondale, milleks on Berliin, siis näiteks integreeritud linna areng, see linna mõõde, mida me oleme siin komisjonis korduvalt rõhutanud, et kõik see oleks äh, ohus sellise lähenemise puhul. nüüd see, et eesmärke on viis tükki, ma saan sellega nõustuda, kui see toob kaasa täiendava paindlikkuse, aga praegusel kujul äh, näiteks neljas eesmärk, sotsiaalne Euroopa ja teised aspektid, mis puudutavad näiteks sotsiaalset äh, sidusust, mis tahes diskrimineerimise vastane võitlus, äh, kestlike kõrgekvaliteediliste töökohtade tagamine, et kõik need asjad on justkui kadunud. ja sellisel kujul seda siis toetada ei saa siis kuidas on kliimaeesmärkidega? praegu on tekst küllaltki ebaselge ja selle teema juurde tulen ka tagasi. praeguses määruses majanduslik ja territoriaalne sidusus leiavad käsitlemist, aga selles uues määruse ettepanekus Äh, neid teemasid ei käsitleta. ehk siis arvan, et ka seda aspekti tuleb arvesse võtta. kolleegid on teatud teemad ka juba tõstatanud, näiteks küsimus piirkondadest, kus teatud hoonete puhul investeeringuid ei lubata meie hinnangul selline lähenemine hea ei ole, sama võib ka öelda vedelgaasi põhjal töötavate autode kohta, siin ei ole meie lähenemine sidus ning makromajanduslikud prioriteedid on midagi sellist, mille vastu me oleme alati olnud. ma olen seda ka varem rõhutanud, aga praegu las see asi jääb, on ka teisi teemasid millega võiks tegeleda ja järgnevates aruteludes raportööriga ka kindlasti neid teemasid puudutame ning pakume välja omapoolsed muudatusettepanekud. aitäh, vaatan, et härra Scarlettit ei ole, aga kas härra Rope kõneleb tema nimel, palun? jah, paariks minutiks, aitäh, proua esimees. ma leian, et väga tähtis on selline arvamuste vahetus maha pidada peame olema valmis dokumendi koostamiseks. paindlikkus, lihtsustamine on väga uhked sõnad, aga peamine küsimus seisneb siin selles, et mida lihtsustatakse ja kes on see, kes sellest kõigest kasu saab, kas komisjon on see, kes saab lihtsustamisest kasu või on liikmesriigid need, liikmesriigid võivad ette näha teatud ähm, kaitsemeetmeid, komisjon võib sätestada omapoolseid eesmärke, aga lõppastmes võib see viia selleni, et ähm, tõkkeid piirkondadele on järjest rohkem. ehk siis tuleb otsustada, et mida võib kohalikul tasandil äh, tsentraliseerida, mida võib piirkondlikul tasandil tsentraliseerida ja nii edasi me oleme juba varemgi juhtinud tähelepanu sellele, et liikmesriigiti on erinevused suured, aga ka liikmesriigi siseselt on suuri erinevusi ning need erinevused, millest juttu on, on märkimisväärsed. kui nüüd aga rahastust vähendatakse, siis loomulikult teeme kõik endast oleneva selleks, et eelarve jääks sama suureks, aga meil on ju lööklauseks see, et vähemaga tuleb saavutada rohkemat. aga küll tundub, et tulemusi peab olema järjest rohkem, aga vahendeid on muudkui vähem. ma usun, et nagu ka raportöör juba ütles õigesti, me peame määratlema siin selle territoriaalse mõõtme ja kui see on paika pandud, siis on võimalik hakata rääkima kaasrahastusest no näiteks, ütleme, et jõukamas piirkonnas ja vaesemas äh, piirkonnas on sama kaasrahastuse tase, aga siis sellisel puhul, nagu ka kolleeg juba viitas, erinevused piirkondade vahel lihtsalt suurenevad, nagu kolleeg siin viitas Berliini näitele. kui näiteks kaheksakümmend protsenti on kaasrahastuse määr, siis äh, erinevused piirkondade vahel on ju tohutud, ehk siis me peame omavahel kokku leppima, et milline see territoriaalne mõõde on. me peame tagama, et kõik piirkonnad saavad kasu antud rahalistest vahenditest ja et see on äh, kõikide küsimuste kontekstis ühetaoline lohen-, lahendus. aitäh, parlamendiliikmed! Äh, teil veel kommentaare, härra Van Nistelrooy? jah, kas tohin küsida raportöörilt, kui ma teist õigesti aru sain? Te ütlesite, et järgmisel korral, kaheksandal ja üheksandal oktoobril räägime nendest asjadest ja siis te ütlesite, et ma tutvustan raportit kümnendal oktoobril ja siis on võimalik pärast seda pakkuda välja muudatusettepanekuid, et ma ei saa täpselt aru sellest paika pandud protseduurist, kas äh, meie lähenemine on sama üldsätete määrusega, mida tutvustatakse kahekümne seitsmendal septembril, et see dokument vist läheb juba praegu tõlkesse, kas äh, on võimalik ühtlustada seda, mis toimub üldsätete määrusega, et see konkreetne määrus ei leiaks käsitlemist hiljem. antud juhul on vaja kiiret tegevust niigi ollakse juba hilinemas, seda on varem juhtunud ja me ei tohiks sellist viga teha. proua esimees, ma vastan ise teie küsimusele. jah, ajakava on selline, et raporti projekti tutvustatakse kaheksandal ja üheksandal oktoobril, oktoobril tegemist on siis raporti projektiga. praegu toimub arvamuste vahetus kaheksas ja üheksas oktoober on peaaegu kümme päeva pärast seda, kui tutvustatakse üldsätete määruse raportit. ehk siis me proovime säilitada tasakaalu erinevate raportite vahel, võttes arvesse, et seda ei ole võimalik ühe koosoleku käigus teha, kõik need erakorralised koosolekud on üsna lühikesed koosolekud ja kümme päeva ei ole nii suur probleem, et ehk oleme ikkagi ajakavas. selline täpsustus siis ja samasugune tasakaal on ka muudatusettepanekute puhul, kas see vastas teie küsimusele? ja palun, kas need tähtajad saaks ka paberil välja tuua? jah, saab küll. härra Olbrit, aitäh! kuna meil on võimalik raportööriga sellest teemast rääkida, siis mina olen see inimene, kes eelarvekomisjoni nimel ERDF-i arvamuse kokku paneb ja on teatud mit-, vastuolulisi teemasid, mida REKI komisjon peaks käsitlema. esiteks, meie märkame siin sellist nihet poliitikas ning ma leian, et REKI komisjon peaks küsima väga selget eh, põhjendust Euroopa Komisjonilt, miks üldse poliitikat muudetakse. regi komisjon peaks teadma, et kui räägitakse jutumärkides tehislikult paisutatud eh, rahastust, siis see on poliitiliselt väga tundlik. mida peetakse silmas, et mis mõttes on see äh, justkui tehislikult üles paisutatud ja et kas see nüüd enam siis ei ole, kui selline tehislik äh, paisutamine lõpeb, siis küsimus ei ole ju rahas kui sellises, vaid selles, kellele see suunatud on. ERDF on suunatud kõigile, ühtekuuluvusfond on mõeldud nii-öelda ühtekuuluvusriikidele. ja seda tuleb mõista Maastrichti lep-, kontekstis, regikomisjon peaks väga selgelt küsima seda, sest et eh, liikmesriikides küsitakse, miks on kahanemine nelikümmend protsenti ette nähtud. jah, ma saan aru, et ehm, lähenetakse nii-öelda normaaltasemele, aga mu küsimus on, et miks seda tehakse või, või et ehm, miks eh, praegu uusi liikmesriike teistmoodi koheldakse, et sellist selgitust tuleks eh, kuulda täpselt sama võib öelda üldsätete määruse kohta, sest et tege-, tegelikult on teise poliitilise muudatusega see, et üleminekuriigi puhul räägitakse sajast protsendist, mitte üheksakümnest, on ju poliitiline muudatus. jah, ma saan aru olukorrast, mis puudutas majanduskriisi ja kõike, aga tulemus on see, et suurem osa äh, Äh, Prantsuse piirkondadest, justkui oleks nüüd üleminekupiirkonnad Soome kohta, võib sama öelda, kolmas küsimus, et et kui palju rahalistest vahenditest läheb rohkem arenenud piirkondadesse, vähem arenenud piirkondadesse, kõik need küsimused on omavahel seotud ja see kõik tegelikult puudutab üldsätete määrust, mitte ERDF-i, ehk siis see liigitamine kui teema puudutab kaasrahastust, kui vähendati eh, ühte asja, vähendati teist, muudatusi on olnud palju, aga samaaegselt öeldakse, et seda kõike on lihtsustatud. jah, see on lihtsustatud, aga see on loomult hoopis teistsugune ja regikomisjon peaks teadma, miks on olukord teistsugune. mitte ainult selleks, et eh, öelda, et kõik on hästi, kui lähenemist on lihtsustatud. ma ei ole selle idee vastu, ma tahaks lihtsalt aru saada, mis toimub. teiseks, nagu ütles raportöör, eh, see temaatilisuse teema Äh, valdkondlik äh, keskendamine, see on keskse tähtsusega, komisjon on sellest ennegi rääkinud, et on kaks äh, mõõdet, rahaline mõõde ja programmiline mõõde, aga kui asju tehakse riiklikul tasemel, siis tekib küsimus, et mida see tähendab poliitiliselt, geograafiliselt ja nii edasi me loodame, et siin peetakse silmas territoriaalsust, aga kui öelda, et see on ka loomult poliitiline, siis see on ohtlik, sellepärast et poliitilisus võib viia tsentraliseerumiseni. ehk siis siin küsimuses on oluline, et komisjon teeks meiega igati koostööd. ja kui arutelu toimub, siis palun selle käigus vaadake ka, mida on kirjutanud Eurocities, CMR, teised organisatsioonid, mida nad äh, leiavad siin äh, nende PO-de teemal. see on oluline teema ning leian, et tõsiselt tuleb rääkida siin sisust. minu ettepanek regi komisjonile oleks näiteks see, et valdkondlik keskendamine toimuks ainult kahe grupi puhul, oleks ühtekuuluvusriigid ja siis mitte ühtekuuluvusriigid see on nüüd täiesti teistsugune lähenemine, aga see oleks loogiline ja see oleks ka inimestele mõistetav. või siis see linna mõõde, mis on jah, ka oluline, nagu te ütlesite, me näeme nihet Euroopa poliitikas järjest rohkem linnade suunas, ma arvan ka, et variraportöörid viitasid siin linna tegevuste kestlikkusele, nende suurendamisele, ehk siis ma tahaksin tänada raportööri, aga me vajame ka regi komisjonis, mitte ainult eelarvekomisjonis, selget sõnumit selle kohta, mis üldse toimub. miks on muudatusi nii palju, mis on need põhjendused nende muudatuste taga? sest asi ei ole mitte ainult selles, et me ise peaks sellest aru saama, vaid me peame ka suutma selgitada oma valijatele kodus seda ja kui me sellist selgitust kuulnud ei ole, siis on päris raske minna selgitama ja sellega me ei riski, aitäh. Doing... aitäh ja härra Gill, te olete täna üksi, proovite selgitada kõikvõimalikke muudatusi no tegelikult muudatustest me oleme rääkinud mitu kuud ja kui me vasta-, vastuseid ei kuule, siis ähm, võib muudatustasemel rääkida juba lausa ohust, aga palun, komisjon. suur tänu, ma pidin, tahtsin sedasama öelda. me oleme neid muut-, muudatusi, muutusi juba pikka aega arutanud ja võib-olla ma ei peaks siin ühe mehe show'd äh, pidama äh, kui ma tahan oma sõnumit mõistetavaks teha, aga kõigepealt suur tänu härra Kotsolinole äh, selgituste ja väga avatud suhtumise eest, samuti suht-, suhtlemises komisjoniga, meil on olnud juba mitu viljakat mõttevahetust ja see, ma arvan, on kasuks meile kõigile eelseisvat tööd määruse kallal silmas pidades. nagu mitmed kõnelejad ütlesid, määrus on tõesti väga lühike palju lühem kui minevikus ja siin ühendatakse eelmine lähenemine, kus oli kaks erinevat määrust üheks määruseks. ja see on osa üldisest lihtsustamisprotsessist, mida me oleme siis soovinud läbi nende määruste teha. ja see ongi lühidalt vastus härra Olbrichtile muutuste keskmes, nagu komisjon on need välja pakkunud, on lihtsustamine nii sisu kui määruste selguse osas ja lihtsustamine ka liikmesriikide jaoks, regioonide ja programmijuhtide jaoks, kes peavad tulemusi saavutama läbi programmide elluviimise ning lihtsustamine abisaajatele nendele, kes üksikprojekte ellu viivad. see on kogu asja tuum, meie ettepanekute tuum läbi kogu määruste paketi. antud määruse puhul eriti üritasime meie härra Kotsurühmaga rõhutas seda, oleme me lühe, lühemalt üritanud läheneda sisule selles osas, millesse fondid võivad tegelikult investeerida ja miks me oleme muutnud oma lähenemist, miks selline lähenemine praeguses perioodis on meil üksteist temaatilist eesmärki, üle neljakümne investeerimisprioriteedi. Need kõik on põhimõtteliselt üksikuna mõtestatud ja mõttekad, väärtuslikud Euroopa Liidu erinevate osade jaoks, erinevate programmide jaoks, kuid kui me vaatame pisut distantsilt ja üritame rääkida ühtsest äh, sidusast strateegiast, siis seda on väga raske selgitada, nii et meil on nüüd viis poliitika eesmärki ja umbes kakskümmend spetsiifilist eesmärki. nii et meil on ülevaatlikum lähenemine sellele, millesse saab investeerida, rohkem paindlikkust, parem parem kohaldatavus ning seda võib jaotada pakettidesse, mis, et ei ole enam liiga väikestesse pakettidesse jagamist. aga nüüd äh, temaatiline kontsentratsioon, sellel on eesmärk. sageli olen kuulnud sõna, on risk. et, et äh, mis puudutab äh, tsentra-, liigset tsentraliseerimist siin ütlen selgelt, ei ole mingisugust tsentraliseerimiskavatsust komisjoni ettepanekus, nii ei üldiselt ega ka mitte valdkondliku keskendamise osas. meie ettepaneku tuum on suurem paindlikkus regioonide tasandil valdkondliku keskendamise osas ja võtame teoreetilise näite praeguste eeskirjade kohaselt, kui liikmesriik milles on kaks regiooni, millel on umbes sarnane SKT. kui need peavad täitma täpselt samu nõudeid valdkondliku keskendamise osas, hetkel on piirangud seotud äh, regiooni tasandil, ehk siis, et iga regioon oma programmis peab samu protsente arvestama. nüüd liikmesriigi tasandil on ühtäkki paindlikkus kahe regiooni vahel tuleb täita valdkondliku keskendamise nõue riiklikul tasandil. ja see vastab, vastab valdkondliku keskendamise üldpõhimõttele, et Euroopa Liidu panus peab vastama Euroopa Liidu prioriteetidele ja seepärast on meil keskendumise nõuded ühest küljest, aga regionaalsel tasandil on meil paindlikkus, kui liikmesriik ütleb näiteks, et me, me tahame me tahame kuulutada rohkem ühes piirkonnas, kui val-, valdkondlik keskendumine seda nõuab ja mõnes teises piirkonnas vähem. näiteks Berliini esindaja võib-olla tahab rohkem sotsiaalvaldkonnale, mõni teine rohkem infrastruktuurile. see annab paindlikkuse siseriiklikult, mida praegu ei ole. seepärast, et meil on piirangud regiooni tasandil see on, see on lühidalt selgitus, milles seisneb muutunud lähenemine valdkondliku keskendamise osas. artikkel kuus, selles on meil pikem nimekiri, kui meil oli minevikus, nende tegevuste osas, mida ei peaks kahest fondist rahastama. ja siinkohal on eesmärk suurem sidusus ja vastavus liidu poliitikatele üldisemalt, kus meil on spetsiifiline lähenemine vastavalt ühele poliitikavaldkonnale, näiteks keskkond, transport, konkurents, siis meil peab olema sidus lähenemine ka rahastamise tagamisel nendele valdkondadele. see on siis mõtlemine kogu selle taustal artikkel kuue puhul. ja nagu ikka, komisjon on valmis arutama, jätkab arutamist ja ka selgitamist ettepaneku kõiki as-, ja selgitame ettepaneku kõiki aspekte. aitäh, härra Kotsolino, kas te sooviksite lühidalt sõna veel? ma arvan, et peame lihtsalt asuma tööle ja tooma selgust nendesse paari küsimusse, mis on võimaldavad meil kõige olulisematele küsimustele vastata määruses. see on see töö, mis seisab meil ees. ja mul on väga hea meel ähm, arutelude üle kolleegidega. Ähm, see võimaldab äh, mõista, millised on ootused ja mul on väga hea meel ka komisjoni toetuse üle ja kindlasti on vajalik edasi töötada valdkondliku keskendamise teemaga. mis tegelikult äh, toimub, kui uus määrus vastu võetakse? mis toimub regioonis? territoriaalsuse põhimõte, ma arvan, et palju, tuleb rääkida palju konkreetsemalt asjadest, mitte nii abstraktselt selleks, et ähm, saavutada lihtsustamist. ja just mõeldes kõigile neile, kes peavad programme juhtima ja kes saavad siis lõpuks äh, ühtekuuluvuspoliitikast toe- ja regionaalpoliitikast toetust. Ähm, meil on väga hea meel äh, komisjoni koostöö vaimu üle samuti, aitäh! Were... suur tänu! Need olid siis, äh, see oli siis mõttevahetus selle väga olulise raporti üle. nüüd mul on veel viimane küsimus, kas on muid küsimusi? üks minut on teil muude küsimuste jaoks. jah. praktiline küsimus. ma arvasin siiani, et kui me tuleme siia kohale, siis täisliikmed saavad dokumenti pakett, paki, et neid ei pea sealt ise võtma aga nemad ütlesid meile ei, ei, me ei saa ole saanud korraldust äh, kohtadele neid dokumente panna, kas palun vana kord oleks võimalik taastada? I'll take, I'll take this. tänan väga. võtan arvesse teie küsimust. kui muud küsimusi ei ole, siis tuletaksin meelde, et järgmised koosolekud, järgmine koosolek toimub kolmeteistkümnendal septembril, neljapäeval kaks tuhat kaheksateist Strasbourgis, kümme kolmkümmend, kümme null nulli hommikul. ning see on eh, era-, teeme algust erakorraliste koosolekutega, suur tänu ja Regi komisjoni koosolek on lõppenud.